Good afternoon, colleagues. We're going to make a start because we have a very long agenda. lugupeetud kolleegid, äh, alustame tööd sellepärast, et meil on väga pikk päevakava ja suur tänu kolleegidele, kes on kohal õige, õigel ajal. kõigepealt päevakava vastuvõtmine, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis võtame päevakava vastu ja mul on mõningad teadaanded ka äh, siis äh, kõigepealt keelerežiim, äh, horvaadi ja äh, iiri keelde keelde tõlget ei ole. ja siis, mis puudutab koordinaatoreid, siis need on vastavalt reegel kaks null viis, et meil on siin ka raportööride nimetusi, proua Kripiini SND-st raportööriks siis andmete vahetuse kohta, mis puudutab ähm, siis autode registrinumbreid, edasi EPP nimel daktüloskoopilised äh, andmed äh, Portugalis, edasi automatiseeritud andmevahetus äh, Kreekas, Moras, Jaapani, EPP rakenduse otsas, mis puudutab uusi psühhoaktiivseid andmeid, mis on kaks tuhat seitseteist null üks viis kaks, proua Gaal, EPP, Euroopa reisiinformatsiooni autorisatsioonisüsteem ETIAS, muutes määrust ja siis Jimenez Peseril uuesti kinnitada raportööriks teisel lugemisel ettepanekus, mis puudutab äh, parlamendi ja nõukogu direktiivi muutes nõukogu raamotsust kaks tuhat neli seitse viis seitse kahekümne viiendast oktoobrist kaks tuhat neli, pannes paika miinimumsätted, mis puudutab äh, kuritegelikke tegevusi või karistusi, mis puudutab äh, narko narkootikumide salakaubaveoga. Äh, proua Spinelli, äh, mis on siis meediapluralism ja meediavabadus, äh, härra Pavel on järgmiste rap-, tegevuste raportide raportöör Euroopa Liit ja Mauritius, Euroopa Liit ja Seychellid ja Euroopa Liit ja Bahamad Äh, Euroopa Liit ja Antigua leping, äh, Barbuda äh, ja Euroopa Liit ja föderatsioon, St Kitsi ja Nevisi föderatsioon, see kõik on seotud lühiajalise viibimise viisavabastuslepinguga. kas te olete nõus? kõik on nõus. Läheme edasi delegeeritud ja rakendusaktide juurde, kaheksateistkümnes september siis parlament on saanud äh, komisjoni rakendusotsuse muudes komisjoni rakendusotsust C kaks tuhat seitseteist kaks viis seitse kaks, võttes vastu töökava aastaks kaks tuhat seitseteist ja äh, liidu tegevuse raamistiku, mis puudutab varjupaiga sisserännet ja lõimisfondi ja tegemist on põhidokumendiga, mis on viissada neliteist, kaks tuhat neliteist. üheksateistkümnendal septembril parlament sai komisjoni rakendusotsuse eelnõu, muutes komisjoni rakendusotsust üks kolm üks kuus esimesest märtsist kaks tuhat seitseteist, võttes vastu justiitsasjade peadirektori igase töökava, mis puudutab õigusi, võrdõiguslikkust ja kodu, kodakondsust ja selle finantseerimise otsust, tegemist on põhidokumendiga, mis on üks kolm kaheksa üks kaks tuhat kolmteist ja nende rakendusaktide vastuvõtmine edastati kõikidele liibe liikmetele liibe komitoloogia uudiskirja kaudu kahekümne teisel septembril ja äh, meie sisemine et, äh, töökava äh, tähtaeg pandi paika vastuväidete jaoks, nii et kui teil on vastuväited, pange andke, palun andke teada sekretäriaadile enne kuuendat oktoobril kaks tuhat seitseteist ja viimane teadaanne on see, toimub elektrooniline hääletamine täna kaheksateist kakskümmend viis, nii et palun kontrollige, et teil on hääletuskaart kaasas, suur tänu! ja siis on veel üks täi-, täiendav teadaanne kõigepealt libe delegatsiooni eelmisel nädalal Tuneesias. nii et ma pean siis, äh, siis kirjeldama sidusrühmade tööd ning Tuneesia valitsuse ja parlamendi äh, koostööd Liibüa ja Tuneesia tsiviilühiskonna organisatsioonid, ajakirjanikud, rahvusvahelised organisatsioonid ja UNCR ja kõik rahvusvahelised organisatsioonid, mis tegelevad sisserändega ning äh, kokku saamine oli Liibüa ja Itaalia rannikuvalvega ja delegatsioonid kogusid informatsiooni, äh, mis puudutab sisserände ja piirivalve tegevust äh, Vahemere kesk ja äh, ida äh, marsruudi osas ja miks me sellest räägime, on see, et kolleegid soovisid teada ja et see on ka selge, et Äh, delegatsioon leidis ja tahtis teile teada anda, et pikaajaline lahendus sisserände osas olid vajalikud ja delegatsioon leidis, et need on vaja selleks, et saavutada stabiilsus selles piirkonnas. Äh, pääste ja otsingud on prioriteediks, mis puudutab inimõigusi Liibüas. kodanike sisserändajate jaoks on endiselt keeruline teema, äh, tegemist on rahvusvaheliste organisatsioonidega ja meie, Euroopa Liit, tahab ka äh, vähendada äh, neid tegevusi, mis on seotud kuritegelike rühmitustega ja lõpetuseks siis strateegiline Tuneesia roll peab olema kirjas ning mis puudutab äh, raskusi täiendava sisserändega, nii me peame kohandama ka siseriiklikku seadusandlust, mis puudutab äh, varjupaigataotlusi ja diskrimineerimisvastaseid reegleid, legaalne sisseränne, viisasüsteem, tunnustamine, diplomide tunnustamine on väga oluline osa koostööst Euroopa Liiduga delegatsioon on saanud informatsiooni täiendavate äh, la äh, laevade lahkumise kohta Tripolist läänes ja me edastame ka täpsema informatsiooni äh, libele järgmiste nädalate jooksul ja ma arvan, et eelmisel nädalal meie delegatsioon, kus ma olin ise liige, tahtis teid täna, teile anda informatsiooni täna siis selle delegatsiooni tegevuse kohta, see oli väga äh, raske äh, Äh, kuna tegemist oli Liibüaga ja meie oleme äh, välisteenistuse äh, tegevuses osalised ja seal on tegemist kinnipidamiste muude asjadega. ja kui muid küsimusi ei ole, siis lähme edasi punktiga kolm. siin on siis meie lühikuulamine uimastipoliitika meetmete Euroopa Liidu õigusaktide olukorra hindamine ning kõigepealt siis ma sooviksin tervitada äh, lühikuulamise kõnelejaid, kus me saame siis ülevaate õigusaktide olukorrast äh, ja meetmetest, nii et kahekümne viiendal kahekümnendal juunil äh, kaks tuhat seitseteist nõukogu võttis vastu teise tegevuskava selleks, et viia ellu Euroopa Liidu äh, narkootikumide strateegia kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend, mis juhib Euroopa Liidu tegevust selles valdkonnas järgmised, järgmised kolm aastat. ja see, mida need kõne, sõnavõtud, mida me täna kuuleme, on siis Euroopa Liidu institutsioonide ja ametkondade, ekspertide, sidusrühmade äh, sõnavõtud, mis annavad meile hea ülevaade praegustest äh, probleemidest, mis, millega seisab silmitsi, seisame silmitsi selles valdkonnas Euroopas ja siis meiepoolsed reaktsioonid, loomulikult see tugineb tööle, mida me oleme siin teinud, mida on teinud meie raportöörid, osad nendest on ka kohal ja ma olen kindel, et teiega ühinevad ka teised kolleegid ja kõigepealt ma tahaksin tänada äh, meie esinejaid, kes on siin ja ma olen kindel, et me kuuleme siin kindlasti väga palju häid ettekandeid nii et me siis alustame kõigepealt sellega, et kuulame ära ettekanded, kui ma võiksin paluda siis, äh, et te võtaks rohkem kui kaheksa minutit, palun pidage ajakavast kinni, et meil oleks siis äh, hea tõus diskussioon ka. Need kaheksa minutit kõigepealt ja siis kümme minutit äh, äh, uuringu jaoks, mille on tellinud parlament ja siis tuleb küsimuste-vastuste sessioon. nii et kõigepealt esimeseks on meil Danilo Ballotto, kes vastutab äh, Euroopa narkootikumide, narkootikumide sõltuvuse seirekeskuse rahvusvahelisest äh, tegevuses valdkonnas ja tema annab meile ülevaate siis äh, ülevaate praegusest olukorrast narkootikumides Euroopas. palun, härra Ballotto. Very much, Mr Chairman and uh, suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu ka Euroopa Parlamendi kolleegidele, meil on suur au täna siin teie ees olla, ma teen tegelikult lühidalt. tõstatan äh, neli teemat meie aastasest aruandest, mis sisaldab erinevaid teemapunkte. Need neli teemat on olulised, kõigepealt üledoosid, teiseks äh, uued psühhoaktiivsed ained, äh, uued uimastid ja siis kanep ja kolmandat aastat järjest, nii kurb kui see ka ei ole, näeme me, et äh, üledoosidest tulenevate surmajuhtumite arv kasvab. heroiini on endiselt aga sünteetiliste opiootide osakaal turul kasvab ja see äh, aitab kaasa surmajuhtumite arvu tõusule ja murettekitav on see, et tegemist ei ole nähtusega, mis puudutab äh, ainult tavapäraseid äh, uimastitarbijaid, vaid kõiki vanusegruppe. ja äh, üledooside ennetamine on täiesti võimalik Euroopas ja nende arvu vähendamine on täiesti võimalik Euroopas. kliinilise asendusraviga on võimalik seda teha, äh, opioodse asendusravi äh, tulemuslikkus on väga hea, aga mõningates riikides ei ole see poliitiliselt äh, aktsepteeritud, mõningates riikides ei ole see vastuvõetav, aga meditsiiniliselt on see võimalik ja on võimalik ka elustada inimesi, kes on üledoosi teinud. Euroopa ravimiamet andis turuloa ka naloksoonile, mida saab manustada ninast kaudu ja see on ka üks samm edasi. mõningates riikides on ka uimastitarbimisruumid, vägagi vastuoluline teema paljudes riikides, aga analüüsid näitavad, et see aitab samuti üledooside arvu vähendada siis ähm, Lissabonis toimub järgmisel aastal konverents, kus äh, tuhanded inimesed räägivad konkreetsetest tõenditest uimastite valdkonnas ning pärast seda avaldame äh, tervishoiu ning sotsiaalse valdkonna reaktsioonide äh, ja lahendusettepanekute esimese käsiraamatu, mis toimib, mis ei toimi, tuleb sealt selgelt välja ja anname edasi kõik mida meie teame selle kohta, milliste ainetega on tegemist, kuidas reageerida erinevate rühmade puhul, erinevate uimastitarbijate rühmade puhul on erinevad reaktsioonid, kas on tegemist siis haavatava äh, alaealisega või ähm, vanema inimesega ja nii edasi ja nii edasi ja siis samuti tuleb rääkida vanglatest, festivalidest, äh, pidude miljööst ja nii edasi. ja siis äh, kahe tuhande siis paari aasta pärast see käsiraamat peaks olema kättesaadav kõigile. siis äh, uued psühhoaktiivsed ained, sünteetilised opioidid on üha suurenev oht Euroopas Euro. Ameerika Ühendriikides on lausa epideemia ja mm, suur häireseis. Trumpi äh, valitsus peab võtma tõsiseid meetmeid, et selle üleriikliku kriisiga toime tulla. selline olukord Euroopas tõenäoliselt ei teki, aga oht on sellegipoolest tõsiseltvõetav. kui te vaatate nüüd seda kaarte, siis äh, uute, äh, uutest ainetest teatamiste arv on kasvanud äh, kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani. Mm, me teostame järelevalvet üle kuuesaja aine üle ja rahvusvahelise konventsiooniga on hõlmatud kakssada nelikümmend ainet ja praktiliselt kaks ainet lisandub nimekirja igal nädalal. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal see kasvu suundumus peatus, vähenes, ei tea miks küll, aga, aga kui te vaatate neid siniseid postikesi siin, siis need, seal on tegemist sünteetiliste opioididega ja nende arv jällegi kasvas, mis, nad on väga toktilised ja väga surmavad me tunneme väga suurt muret äh, nende ainete pärast, äh, mille puhul on vaja väga väikest kogust selleks, et üledoosi teha. fentaniili puhul äh, on võimalik kuritegelikes maailmades teenida väga suuri summasid. ja need on väga ohtlikud. näete siis, milline on heroiinidoos ja kui te vaatate nüüd karfentamiini, niili, siis seda ei ole praktiliselt nähagi, üks väikene valge puru seal sees, kahest milligrammist puust piida, piisab, et üledoosi teha ja tuhande ja ühe kilogrammi äh, puhta fentanüüli hind võib olla tuhandest kuni kaheteistkümne tuhande dollarini turul. siis kolmandaks äh, kanap, kanep, kõige rohkem tarbitavam Äh, uina, uimasti ja kõige vastuolulisem äh, uimasti Euroopas. iga neljas täiskasvanu on Euroopas kanepit korra proovinud. Need, keda me peame igapäevaseks äh, tarbijaks, nende arv on umbes kolm miljonit eurooplast ehk üks protsent. tegemist on üsnagi levinud uimastiga, mida kasutatakse riigiti erinevalt aga oluline ja huvitav on see, et igal aastal kanepi kaudu äh, kuritegelik maailm teenib üheksa koma kolm miljardit äh, ebaseaduslikku kasumit. kanep on uimasti, äh, mida konfiskeeritakse kõige rohkem ja seitsekümmend protsenti uimastitega seotud vahistamistest on samuti kanepi omamisega seoses. loomulikult me vaatame, mis kanepiga ka Ameerika Ühendriikides juhtub ja vaatame, kuidas reguleerimismaailm muutub ja võime öelda, et Euroopas ei ole ükski valitsus äh, valmis kanepit legaliseerima. aga avalikkus räägib palju kanepi dekriminaliseerimisest ning ka parlamentides tõstatakse seda teemat sageli. siis äh, samuti kanepi äh, poliitika, kanepi poliitika äh, uudiste saamiseks võite registreerida ennast ja siis saate teada, millest räägitakse, mis toimub. ning saate ülevaate ka sellest, millises olukorras on kanepit puudustav õigusraamistik Euroopas ja me oleme avaldamas käsiraamatut äh, uimastipoliitika ülevaatamiseks ja hindamiseks. me leiame, et on väga oluline, et riikidel oleksid vahendid oma uimastipoliitika tõhususe hindamiseks. nagu te näete selle kaardi pealt, riigid on muutmas oma uimastipoliitikat, tumedamalt märgitud riigid siin äh, keskenduvad oma uimastipoliitikas ainult ebaseaduslikele ainetele ja äh, heledama värviga märgitud riikides keskendutakse laiemalt äh, ka alkoholile, tubakale äh, ja nii edasi ja nii edasi. ükskõik, milline strateegia on, siis äh, meie Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus leiab, et kõiki strateegiaid tuleks hinnata, vaadata, kas strateegiad on põhiliselt tõhusad või mitte ja võib-olla tuleks neid muuta ja muuta suundumisi. suur tänu, suur tänu teile, härra Paljota ja nüüd Ute Stiefel. Euroopa Komisjonist siseasjade peadirektoraadist, kes äh, on ka organiseeritud kuritegevuse ja uimastipoliitika osakonna juhataja ja tema räägib meile siis, kuidas on viimaseid plaane analüüsitud. palun! Thank you, chairman, and thank suur tänu, härra esimees, ja suur tänu sellest, et olete kutsunud mind osalema sellel arutelul. niisiis, EMCDD e, seirekeskus ähm, aitab meil ähm, poliitika kujundamist äh, tänu kogu infole, mida nad ähm, koguvad, annab meile ka analüüsi tegemise vahendid äh, selleks, et äh, Äh, rakendada edukalt uimasti strateegiat ja ka uimasti vastast äh, tegevuskava. ja Euroopa Liidu uimasti strateegia on, äh, mis on juba mitu aastat jõustunud ja rakendunud, selle kõige paremaks saavutuseks on see, et me oleme suutnud luua raamistiku äh, liikmesriikide jaoks, ähm, sidusrühmade jaoks ja see annab ka äh, juhiseid selle kohta, kuidas jõuda konsensuseni konkreetses valdkonnas, nii et see on uimastialase strateegia üks ähm, olulisemaid saavutusi ja praegune uimastrateegia kehtib kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, aga me oleme ka hinnanud esimest tegevuskava, mis oli ka seotud äh, uimaste strateegiaga sel aastal ning me tulime välja ka teatisega, mille te leiate meie veebilehelt, seal on ära toodud tulemused, hindamise tulemused ning äh, samuti me oleme vaadanud erinevaid parandusvõimalusi ja ka need on kajastatud uues tegevuskavas, mis võeti vastu kahekümnendal juunil sel aastal. ja kõigepealt äh, sooviksin rääkida siis vahehindamise tulemustest. ja mis puudutas äh, nõudluse vähendamise tegevusi, siis äh, siin on nähtud parandusi, aga, aga trendid on ikkagi veel väga e, erinevad, nii et äh, mis puudutab ravile juurdepääsu, siis siin on pilt positiivsem ja ennetusmeetmete osas on ka pilt positiivsem, aga aga andmed ei näita, et selline olukord oleks püsiv. eriti, mis puudutab äh, siis äh, uimastitega seotud ohte laiemalt. mis puudutab äh, pakkumise, uimasti pakkumise vähendamist, siis siin on õiguskaitseasutuste koostöö puhul saavutatud parandusi, aga hindamisel tuli ka välja, et uimastite pakkumine, pakkumise olukord, näos mingisuguseid erilisi muudatusi ei ole. nii et ähm, konfiskeeritud äh, keelatud ainete hulk tegelikult siin pilt väga ei, ei muutunud võrreldes e-, eelnevate aastatega ning uimastitega seotud kuritegude arv isegi ähm, suureneb. mis puudutab rahvusvahelist mõõdet siis äh, sinna on suurenenud koostöö ja seda nii Euroopa Liidu kui ka äh, rahvusvahelisel tasandil, eriti mis puudutab siis uimastivastast ähm, koostööd ning äh, Euroopa Liit erinevatel foorumitel räägib aina rohkem ühel häälel ja tuge- ja me oleme vägagi kuuldavad. mis puudutab ähm, uuringuid uimastitega seoses, siis siin on ka olukord paranenud ja ma tooksin välja ühe eh, näite, see on siis eh, seirekeskuse Reitox võrgustik ja see võrgustik eh, koondab kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide kontaktpunktid pluss Norra ja Türgi kontaktpunktid ning see, tänu sellele teabevõrgule me saame väga olulist sisendit oma uimastialasesse teabesse ja ka Europol, CEPOL ja kõik sarnased organid samuti panustavad meie teadmiste ja äh, uuringute parandamisse uimasti valdkonnas. niisiis, hindamise järelduseks oli, et sidusrühmade vahel on arusaam selles osas, et eh, erinevate protsesside tuleb jätkata, samuti on vajadus uue tegevuskava järele, mille osas märtsikuus komisjon oma ettepaneku tegi ja nagu ma ütlesin, Malta eesistumise ajal eh, see ka ülemkogul juunikuul vastu võeti. ning see tegevuskava ei ole täiesti uus tegevuskava. Eh, et see on endiselt veel mm, kehtiva strateegia üks osa, strateegia kehtib siis aastani kaks tuhat kakskümmend, aga siin on mõningaid äh, olulisi uudseid punkte, mida ma sooviksin praegusel hetkel käsitleda. nii et mida siin kaasajastatud on? Äh, siis nõudluse vähendamise samba osas on uusi elemente tegevuskavas, mis viitavad uute tehnoloogiate kasutamisele. see puudutab siis infokommunikatsioonitehnoloogia äh, kasutamist ennetamise osas, sellepärast et siin on võimalusi, mida saaks kasutada ja siin on tegevusi, mis tegelevad just ühe konkreetse rahvastiku osaga, nimelt eakamad uimasti kasutajad. sellele rahvastikurühmale varem tähelepanu nii palju ei pööratud, samuti rohkem tähelepanu pööratakse haavatavatele rühmadele, näiteks sisserändajad ning me äh, tõhustame ka äh, ohu äh, ja kahju vähendamise meetmeid, eriti mis puudutab siis kinnipidamise asutusi ning siin seirekeskuse juhataja juba rääkis olulistest ähm, teemadest, näiteks ähm, uimastite kasutamise ruumid, naloksoon ravi, et see on üks ähm, asendusravi, mida saab kasutada selleks, et inimesed ei sureks ähm, üledooside kätte. uimastite pakkumise vähendamise sambas on samuti mõningad uued elemendid. siin me liigume äh, indikaatorite rakendamise äh, poole mis on, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kolmteist, need on siis seotud pakkumise vähendamisega. me rääkisime näiteks äh, uute psühhoaktiivsete ainete kiiremast registreerimisest ja siin ja me teame, et NPS pakett, uute psühhoaktiivsete ainete pakett jõuab siis ka eh, Euroopa Parlamendi täiskogusse oktoobrikuus. samuti eh, seal käsitletakse alternatiivseid karistusi, see on ka üheks prioriteediks Eesti, Eestile kui eesistujariigil ning äh, siin räägitakse ka, ka erinevatest ähm, müügivõimalustest, näiteks äh, kuidas uimastimüüki äh, vastu võidelda Darknetis ja nii edasi. nüüd, mis puudutab koostööd, siis tegevuskavas keskendutakse eelkõige sellele, kuidas Euroopa Liit saaks ühtsel häälel rääkida rahvusvahelistel, rahvusvahelistel areenil ja siin viidatakse täpsemalt siis ka UNGAS-i lõppdokumendile, see on ka samuti väga oluline dokument meie äh, töövaldkonna jaoks. ning äh, mis puudutab uuringuid, info kogumist, siis äh, siin räägitakse just andmete kogumist kanepi eh, seadusandluse kohta, nagu mu kolleeg just mainis, siis see on üks eh, valdkondi, mida tänapäeval väga põhjalikult arutatakse ka Euroopa Liidus ning meil on ka tegevusi, mis on eh, seotud siis selle seosega, mis on terrorismi rahastamise vahel ja inimkaubanduse ja rändajate smugeldamise ning uimastite smugeldamise vahel, nii et need on siis need uued teemad tegevuskavas ja äh, ning uimastistrateegia saab läbi aastal kaks tuhat kakskümmend ning mul oleks väga hea meel, kui Euroopa Parlament samuti panustaks uue strateegia äh, loomisse ja koostamisse ning siinkohal ma sooviksin mainida äh, lõppsõnana, et tuleb veel ähm, üks lisahindamine, seirekeskuse hindamine, see protsess peatselt käivit-, käivitub ning kaks tuhat üheksateist tulevad siis hindamise tulemused ning selle tulemuse samuti kajastavad uues Euroopa Liidu uimestistrateegias. To... suur tänu, lähme edasi järgmise sõnavõtjaga Quantiligero Optimity Advices, tegemist on konsultatsiooni ja nõuandva firmaga ja tema on üks uuringu autoritest, mis hindab Euroopa Liidu narkootikumide poliitikat ja selle tellis libe komisjon ja see avaldati eelmise aasta novembris. üks ähm, kaasautorid, härra James Eager, pidi ka täna siia tulema, aga kahjuks ei saanud tulla nii et äh, härra Ligier, teil on nüüd kümme minutit oma uuringu tutvustamiseks, palun. In... suur tänu minu nimi on Clinton Liger ja ma töötan Optimiti ähm, Advisors firmale ja me teeme väga palju koostööd Euroopa Parlamendi ja komisjoniga, eriti sise- ja justiitsasjade peadirektoraatidega selleks, et teosta äh, hindamisi, äh, tagasisidet ja oma pidev kolleeg äh, James Eager pidi ka tulema, kahjuks ta ei saanud tulla ja tema asemel siis tutvustan seda uuringut. nii et see uuring, mida mille me teostasime, oli siis hindamine, vaatasime Euroopa Liidu narkootikumide poliitikat ja eesmärkideks oli kõigepealt anda tõenditepõhine äh, alus, vaadates üldist lähenemist, kuulsime ka UNGAS-i dokumendis natuke varem, Euroopa Liidu äh, narkootikumide poliitika ja seadusandlus ja ma usun, et ka eelnevad sõnavõtjad juba rääkisid sellest, mida te tehakse Euroopa Liidu tasandil ning siis me vaatame konkreetseid liikmesriike ja äh, uimastipoliitikat ja nende tõhusus seitsmes liikmesriigis, vaatasime Tšehhi Vabariiki, Saksamaad, Hispaaniat, Hollandit, Poolat, Portugali, Rootsit ja mida slaidil kirjas ei ole, on see, vaatasime ka kolme äh, riiki väljaspool Euroopa Liiti võrdlusalusena, vaatasime Šveitsi, siis Ameerika Ühendriikide mõnda osariiki ja sellest räägiti kannabise all ja Uruguay, mis on samuti seotud punktiga, mis puudutas kanepit. Äh, tuginedes olemasolevatele tõenditele, me tegime võrdlusanalüüsi, mis puudutab uimastipoliitikat nendes riikides ja suhtlemine, äh, mis toimub toimub äh, rahvusvahelistel tasandil, liikmesriikide tasandil uimastipoliitika valdkonnas, siis seda me varem ka mainisime, et tegemist on strateegiaga ja kuidas see UNGAS-i dokumendiga seondub, kuid see on üks võtmeasjadest, mida me hindasime. ning tuginedes äh, tõenditele ja analüüsile meil paluti analüüsida ja tuvasta poliitika ettepanekud. ja üks asi, mida ma tahtsin mainida, on see, et äh, see uuring telliti eelmisel aastal, avaldati novembris või detsembris kaks tuhat kuusteist nii et ka väga paljud äh, need soovitused, mida te olete kuulnud, tundub, et nad on tegelikult juba ellu viidud või nendega on juba arvestatud, äh, äh, siis kuulates kahte eelmist kõnelejat, siis äh, siin on natuke konteksti ka Euroopa Liidu uimastipoliitika valdkonnas, see on lihtsalt see ajaline joon. me oleme seda vaadanud ka varem ja mõningad võtmeelemendid on siis äh, kõigepealt MCTDA loomine aastal üheksakümmend kolm, mille abil loodi alus selleks, et koguda andmeid ja tõendeid Äh, uimastite kasutamise kohta ja selle seire. strateegia on võtmeelement, ma usun, et esimene nendest oli vist kaks tuhat viis, kui mul on õigesti meeles. Äh, ja nüüd on teine siis, see hindamine toimub ja see on võtmeelemendiks ning edasi ja mida mainiti samuti, oli see, et Retox võrgustik ehk siis MCDDA võrgustik, mis kaasab liikmesriike ja Euroopa Liitu, siin kogutakse andmeid selleks, et mõista paremini Euroopa Liidu äh, tasandil rakendatud uimastipoliitikat. mis puudutab seda strateegiat ja tegevuskava, on see, et meil on viis eesmärki, kõigepealt kaks esimest, mis on siis poliitika eesmärgid, on see, me tahame vähendada nõudlust ja kahju, mis on seotud uimastide kasutamisega, teine teine on siis äh, turu häirimine ja need on need kaks äh, valdkonda, mis on väga olulised, kui me vaatame siseriiklikke poliitikaid. järgmine slaid. siis arvates sellega, et meil on piiratud äh, aega, siis me ei saa kahtesadat dokumendi lehekülge põhjalikult vaadata, aga ma soovitaks, et te ole, seda vaataksite, sest Euroopa Parlamendi veebilehel on see olemas. kui me püüdsime siis äh, Äh, vaadata kahte riiki, millel on väga erinevad eesmärgid, vaadates nende uimastipoliitikat, see on väga huvitav. Rootsi kõigepealt, kus eesmärgiks on äh, saavutada uimastivaba ühiskond ja huvitaval kombel Rootsi äh, uimastipoliitika seostab enda strateegiat teistega, mis puudutab ka uimasteid, dopinguained ja muud kuid eesmärgiks äh, ainete kasutamise vähendamine ja eesmärgiks on endiselt uimastivaba ühiskond, ehk siis tulemuseks on küllaltki tugev äh, korrakaitseorganite reaktsioon ja fokusseeritud poliitika. ja teine äärmus oleks Portugal, kus meil on tegemist kahju vähendamise, riski vähendamisega hoiukuga ja eesmärgiks selle poliitika osas on vähendada kahju äh, uimastite kasutajatele ja tervele ühiskonnale. üks nendest olulistest asjadest por Portugalis aastal üheksakümmend üheksa ja kaks tuhat üks oli seotud sellega, et püüti siis äh, uimasti kasutajate stigmat äh, vähendada, et ei oleks tegemist kriminaliseerimisega, aga vangistamisega ja selleks, et seostada uimastipoliitika rahvatervisepoliitikaga, tegemist oli väga huvitava süsteemiga, kui sind peeti kinni või vahistati narkootikumide tõttu, siis tulid paneeli ette, kus oli rahvatervise professionaalid ja siin vägagi soovitati tungivalt sulle minna pöördravile või minna tervishoiusüsteemi hoole alla, nii et see on hea näide selle kohta, kuidas on võimalik äh, potentsiaalsed kasutajad suunata tervishoiusüsteemi, mitte kriminaalsüsteemi nii et üldine vaatlus või analüüs selle kohta, mida me leidsime, on see, et on ka mõningaid tõkkeid, vaadates äh, uimastipoliitika eesmärke. üks võtmeasjadest on seotud sellega, et äh, poliitika on ainult üks nendest elementidest, mis mõjutab uimastite kasutamist. ja minu arvates on see tähtis, me peaksime seda meeles pidama, sellepärast et poliitika võib olla tõhus, aga neid peab arvestama ka selles kontekstis, kus nad toimivad ning seda tuleb meeles pidama poliitikate hindamisel. teine element, et ükski liikmesriik ei tundu olevat väga edukas vähendades narkootikumid tarbimist äh, või me ei näe ka siin indikaatorite vähendamist. üks asi, mida ma tahaks rõhutada, siis minu arvates on oluline, hoolimata EMCDDA pingutusest, mis kogub ja edastab väga palju statistilisi informatsiooni, siis see viis, kuidas mõningaid äh, näitajaid kogutakse, on liikmesriigiti väga erinevad. Rootsi tundub, et nendel on väga kõrge määr kus, selles, kus öeldakse, et äh, inimesed, kes on surnud üledoosi tõttu, tundub, et see on metoodikaga seotud rohkem, sest äh, äh Rootsi on siia pannud kirja kõik inimesed, kelle puhul kahtlustakse seda, aga teised äh, riigid võib-olla paneksid selle teise statistilisse kategooriasse ja me peaksime seda meeles pidama. edasi on ka trend selles suhtes, et keskenduva kahju vähendamise poliitikule vaadatakse nii, et ühiskondlikust vaatepunktist selle asemel, et äh, hinnata seda korrakaitse valguses ning üha rohkem me näeme ka siis kanepi reguleerimist äh, ja aktsepteerimist ja nagu ka mainis härra Balotto, kõigepealt äh, luuakse selline tööstus või turg mõningates riikides. nii et huvitav oli see näide ka, kus eelmisel aastal sada miljonit dollarit investeeriti äh, Äh, kannabise uuringutesse, mis puudutab äh, kanepi meditsiinilist kasutamist ning mõned nägid, et see on uus siis äh, kasvuvaldkond, vaadates biotehnoloogilist teadusi, kus, kui me ei aruta seda, siis teised riigid võivad sellest jääda ilma. samas, mis oleks meie arvates oluline rõhutada, on siis EMC-de tähtsuse rõhutamine, mida nad mida nad teevad, milline on statistika, mida nad koguvad ja milline on statistiline informatsioon, mida nad edastavad. Need kaks huvitavat uuringut, mis tehti ja juhi, juhised äh, hindamiseks, mida edastati, olid äh, täpselt äh, selle kirjeldamiseks sobivad. rääkides ka UNGAS-ist, siis äh, vaadates siis tavapärast kolme samba lähenemist, nüüd on seitsme samba lähenemine, väga palju arutati ka seda, mis toimus eelmisel aastal Ungasis, kuid samas äh, me teame, et see arutelu rahvusvahelisel tasandil on edasi arenemas. vaadates poliitika ettepanekuid, siis ma rõhutaksin seda, mis ma varem ütlesin, et mõned ehk äh, punktidest on juba tutvustatud äh, teile, sellepärast et see uuring tuli välja juba novembris, aga tõenditepõhine poliitika arendamine väga tähtis ja nagu härra Palota seda juba ütles, siis äh, vaadates just konkreetseid äh, poliitikat, enda mõju, siis see on tähtis, et need, millised on näiteks töökeskuste mudeli kasutamine, see on väga hea poliitikameetod, et mõistmaks, mis toimib ja mis on tõhus ja tundub, et see on sarnane sellega, mida äh, soovitati ka varem teadusuuringud, mis vaadat-, vaatab, vaatavad just äh, uimastipoliitika laiemat mõju, selle asemel, et hinnata ainult kasutajad ja äh, hinda, mida uimastite kasutamise eest peab maksma, eh, nii et ei oleks tegemist ainult kriminaliseerimisega. teabe jagamine liikmesriikide vahel on äh, siin samuti võtmeelemendiks. Äh, siis teine oluline punkt on seotud äh, kanepi diskussiooniga ja selle kohta et me peame rääkima kanepist, nagu on öeldud, ja see on, on seotud just areneva diskussiooniga ning edasi me lisame siia seitsmesambalise lähenemise, mis puudutab tulevikku Euroopa Liidu uimastistrateegiates ning äh, mi, vaatame, mis toimub ka rahvusvahelisel tasandil ja see ongi minu poolt kõik ja ma hea meelega vastan täiendavatele küsimustele. suur tänu! you very much. We're going to take questions at the end of all the set. küsimustele vastama pärast seda, kui kõik esinejad on oma sõnavõtud esitanud, järgmisena saab sõna härra Jari Liuku, kes on osakonna juhataja raske organiseeritud kuritegevuse keskuses ja ta räägib meile õiguskaitsealase koostöö koordineerimise osatähtsusest Euroopa Liidu narkostrateegias. suur tänu! minu ettekandes keskendume me järgmistele teemadele. kuritegelik narkoturg, Euroopa Liidu, Europoli hinnang uimasti uuringutele, meie teadmised ja, ja lõpuks räägime ka sellest, millest, kuidas meie näeme tulevikku kõigepealt kuritegelikud turud liikmesriikides tulev info Europoli uimastite kohta suureneb. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal juba oli see äh, üheksateist protsenti suurem kui äh, kahe aastal varem ja kahe tuhande kuueteistkümnenda esi-, aasta esimese veerandi jooksul oli sada kuuskümmend kolm äh, arvuline näitaja ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal juba kakssada viiskümmend üheksa. me toetame liikmesriike uuringutes, mis puudutavad kuritegevust ning uimasteid, äh, mis puudustavad kahte või enamat liikmesriiki. Europoli äh, teenuste vastu on üha suurem huvi selles valdkonnas. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli kokku kolm tuhat kuussada organiseeritud kuritegelikku rühmitust, mille üle uurimist teostati. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli see arv juba kasvanud viie viie tuhande peale. ja kuritegev, kuritegevuse valdkonda kuuluvad uimastikauplemine, organiseeritud omandikuritegevus, inimkauplemine ja nii edasi. Euroopa Liidu uimastistrateegia vaheuuringus öeldakse, et õiguskaitseorganitel ei ole tegelikult suurt mõju äh, strateegiale, aga Europoli kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta strateegias äh, on öeldud, et ebaseaduslike uimastite turg on suurim ebaseaduslik turg Euroopas, üks kolmandik äh, organiseeritud rühmitustest on uimasti kuritegudega seotud ja tegelevad enamasti rohkem kui ühe uimastiliigiga. kuuskümmend viis protsenti uimasti kauplemisega seotud organiseeritud kuritegelikest rühmitustest on seotud ka teiste kuritegevusliik, liikidega, nagu näiteks kaupade võltsimine, inimkaubandus ja sisserändajate kullerlus Euroopa Liidu uimastituru üldväärtus on nelikümmend kolm miljardit eurot aastas vähemalt. Eurojusti ja Europoli hinnangul kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani äh, konfiskeeritakse alla kahe protsendi varadest, äh, kuritegelikest varadest, äh, nii et tõenäoliselt on tulemused veelgi nõrgemad, sellepärast et madalamad, sellepärast et infot meil ei ole piisavalt võib öelda, et sünteetilised uimastid äh, on üha suurem oht meie rahva tervisele ja internetis äh, uimastitega kauplemine kasvab ning äh, pakkumine suureneb. vahehinnangu, Euroopa Liidu uimastistrateegia vahehinnangu tulemusena kutsuti meid üles läbi viima sisehinnang ja meie eesmärgiks oli vaadata, kuidas saaks uimastipakkumised vähendada ning paremini reageerida tekkinud probleemile. otsustati järgnevate meetmete üle. programm, millega tagatakse äh, soovituste elluviimine, programmi kogus peavad olema Euroopa liikmesriikide esindajad ning teised asjakohased äh, partnerid selleks, et tagada, et soovitused tõesti saaksid ellu rakendada ja soovitakse ja ka soovitustaset tahetakse tõsta. räägiksin siis nüüd Euroopa Liit, Europoli uimasti hinnangu ähm, soovitustest täpsemalt. kõigepealt me peame parandama juurdepääsu Euroopa Liidust väljastpoolt tulevale infole see on oluline sünteetiliste narkootikumidega seoses iseäranis, mida Euroopa Liitu tuuakse kolmandatest riikidest. Europol saab vahetada isikuandmeid ja muud operatiivinfot kolmandate riikidega, aga ainult siis, kui teatavad meie alusdokumentides kehtestatud tingimused on täidetud. praegusel hetkel ei puuduta need tingimused meie jaoks olulisi Äh, kolmandaid riike ja seetõttu tuleks Europoli alusdokumenti parandada, et meie koostööd muuta kolmandate riikidega tõhusaks, tõhusamaks. me oleme töötanud välja ka mitteametliku dokumendi, mis käsitleb äh, info liikumist kolmandate riikide vahel ning äh, teinud ettepaneku, kuidas seda lahendada. see dokument oli mõeldud küll sisserändajatega kauplemise eesmärgiks ja inimkulleritega võitlemiseks, aga seda saab kasutada ka teiste tõsiste kuritegude puhul siis äh, varade jälgimise mehhanismid õiguskaitseasutustes vajavad parandamist, on selge, et äh, õiguslikud, õiguslikke võimalusi tuleks kasutada tõhusamalt ja uurimistes tuleks keskenduda rohkem äh, kõrge väärtusega sihtmärkidele, nagu näiteks nendele inimestele, kes tõesti korraldavad uimastikaubandust, on selge on ka see, et Euroopa Liidu äh, varade külmutamise ning konfiskeerimise õigusaktid tuleks vaada, üle vaadata ning äh, neid tuleks edasi arendada. siis äh, internetikaubandus uimastitega äh, on kasvamas ning see e-kaubanduse kasv muudab selliste uimastite jälitamise keerulisemaks, mida müüakse koos seaduslike toodetega töötatakse, äh, postiteenustes töötatakse välja praegusel hetkel teenuseid äh, selle, selliste ebaseaduslike uimastite paremaks tuvastamiseks äh, ja koostööd tuleb teha ka õiguskaitseasutustega. asjakohast õigusraamistikku aga tuleks üle vaadata ning muuta. Euroopa Kohus lükkas ümber andmete säilitamise direktiivi ja seetõttu on liikmesriikides õiguslik raamistik killustunud. pooled liikmesriigid kasutavad oma liikmesriikide õigustikku ja on tekkinud olukord, kus telekommunikatsiooniettevõtted tegelikult ei hoia alles info infot IP aadresside kohta näiteks, mida saaks kasutada kuritegevuse uurimises ja tuleks teha konkreetseid uusi ettepanekuid õigusraamistiku parandamiseks. on selge, et uimastikuritegevuste uurimist tuleks edendada, parandada Euroopa Liidu uimastistrateegiat ning rakendusstrateegiat tuleks parandada ja liikmesriigid koos Euroopa Liidu komisjoni ning ametitega peaksid ka mitmeaastaseid plaane paika panema uimasti prioriteetide kohta. seda tuleks teha Euroopa Liidu poliitilise tsükli kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend üks raames. selle instrumendi eesmärgiks oleks parandada võitlust organiseeritud ning tõsise kuritegevuse vastu. tuleb olla teadlik meie peamistest väljakutsetest ning tagada äh, operatsioonilised tulemused ning lõpetuseks äh, Europoli äh, hinnangut julge Euroop-, Europoli vastus uimastite probleemile Euroopas vajab rakendamist koostöös liikmesriikidega ning Europoliga suur tänu, härra Liuku, et rääkisite nüüd õiguskaitseasutuste perspektiivist ja nüüd siis teie Regenbokrop. tegemist on äh, Hollandi vabaühendusega, kes koos äh, partneritega erinevatest Euroopa liikmesriikidest viib ellu erinevaid Euroopa Liidu projekte kodanikuühiskonna kaasamiseks uimastipoliitikasse. kodanikuühiskond aitab kaasa liikmesriikide uimastipoliitika tõhususe suurendamisele. proua Katrin Schiffer jagab meiega oma kogemusi sellest valdkonnast. Teil on sõna, palun. And... suur tänu ja suur tänu, et olete mind kutsunud sellele kuulamisele, minu nimi on Katrin Schiffer ning äh, ma äh, töötan Amsterdamis, Hollandis ähm, Rainbow rühmas, Vekerkaare rühmas ning äh, me tegeleme siis ka koostööga erinevate võrgustikega. niisiis, mul paluti, räägiti kodanikuühiskonna kaasatusest Euroopa Liidu tasandil ja oma ettekande käigus ma räägin siis täpsemalt kodanikuühiskonna uimastifoorumist Euroopa Liidus ja räägin ka mõningatest kodanikuühiskonna algatustest ja projektidest, millega on juba eelnevatel aastatel alustatud ja räägin ka mõningatest soovitustest ja ettepanekutest. niisiis ähm, lühidalt meie võrgustikust, ähm, me oleme siis kodanikuühiskonna võrgustik mis eelkõige tegeleb äh, siis sotsiaalse kaasamisega ja äh, tervisega ning me eksisteerime juba aastast kaks tuhat neli, rahastust saame peamiselt Euroopa Liidult, komisjonilt ning äh, me käivitame ka sellest ajast peale juba Euroopa Liidu tasandil erinevaid ähm, projekte ning meil on üle kahesaja kahekümne liikme, need on põhiliselt kodanikuühiskonna organisatsioonid, ja meie võrgustiku äh, kõige olulisemaks eesmärgiks on ähm, siis siduda omavahel teadusuuringud, praktika ja poliitikad, sellepärast et ähm, me näeme, et ähm, väga hästi küll poliitikad äh, toimivad teadusuuringute tasandil, aga samas me näeme, et teadmisi on palju kodanikuühiskonnale organisatsioonidel, aga samas praktika just poliitikas väga hästi ei kajastu ja eelkõige me oleme keskendunud just kahju vähendamisele, sellepärast et selle valdkonnaga tegelevad eelkõige just suurem osa meie organisatsioonidest, oleme keskendunud kahju vähendamisele, samuti oleme tegelenud erinevate projektidega, mis puudutavad nüüd C-tüüpi hepatiiti ja uimastite kasutamist, niisiis Euroopa Liidu kodanikuühiskonna uimasti foorum, see loodi komisjoni poolt poolt ähm, komisjoni rohelise pabe-, äh, raamatu alusel aastast kaks tuhat kuus, äh, seal keskenduti ka kodanikuühiskonna rollile ning äh, tollal mingit ametlikku teabevahetust, ähm, suhtlust kodanikuühiskonnaga ei olnud, aga see oli väga, suhtlus oli väga killustunud, ebaregulaarne ning ähm, ka komisjon nägi, et vajadus on tegelikult luua selline platvorm, kus äh, ka kodanikuühiskonna ähm, organisatsioonid saaksid äh, teadmisi vahetada komisjoniga. niisiis, äh, kui me nüüd vaatame, kuidas Euroopa Liidu kodanikuühiskonna uimastifoorum toimib, siis ähm, eesmärgiks oli tasakaalustatud esindatus selles osas, mis puudutab siis ideoloogiat, nii et te võite ette kujutada, et ähm, mõningad ideoloogilised probleemid, mured on, arutelud on käimas meie foorumis ja samuti, mis puudutab konkreetsemaid piirkondi, siis eh, siin peaksid olema eh, valikukriteeriumid eh, ja, ja ka teised kriteeriumid, see, et kõik teaksid, milline mandaat organisatsioonidel on. oluline oli ka, et Foorum saaks oma tegevust jätkata ja samuti oluline oli see, et me saaksime ka muutustele reageerida ja see on loomulikult seotud ka inimressurssidega ja Foorumis on olnud ka temaatilisi võrgustikke ja nüüd on ähm, Foorumis äh, meie liikmete esindajad pigem ning äh, lepiti kokku, et Euroopa Liidu strateegia ja uimastevastane tegevuskava peaksid siis olema meie arutelude aluseks. ja nagu ma ütlesin, esimene kohtumine leidis aas-, aset aastal kaks tuhat seitse ja Foorum on käinud koos ähm, kord aastas äh, sellest ajast peale iga noh, tegelikult me sooviksime, et need kohtumised leiaksid aset kaks korda aastas, aga me saame aru, et äh, meie tegevusel on äh, teatavad piirangud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ähm, saavad taotleda liikmesust korra kahe aasta jooksul ja ja kui rääkida arenguteks, siis alguses olid alguses oli tegevus väga keeruline, sellepärast et väga palju oli just ideoloogiapõhiseid äh, probleeme ja arutelusid. keeruline oli jõuda konsensuseni selleks, et ähm, jõuaksime ka sellise aruteluni, millel oleks ka tulemus ja nüüd, nüüdseks me võime öelda, et, et Foorum on palju rohkem keskendunud just tulemustele, konsensust on lihtsam saavutada ja samuti meil on olemas siis ka konkreetne struktuur, et meil on olemas esimees, aseesimees, tuumikrühm ja samuti konkreetsed töörühmad, kes käivad koos. ja niisiis, ideoloogia ei ole enam nii oluline ja ma arvan, et Ute juba natukene rääkis ka tegevuskavast ja äh, meie foorumil oli väga hea meel äh, selle kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tegevuskava üle, sellepärast me nägime, et väga paljud meie soovitused olid ka kajastamist leidnud tegevuskavas ja me leiame, et see on tegelikult kõige progressiivsem tegevuskava üldse läbi aastate ja me näeme, et äh, paljud teemad on kaasatud, mis on ka meie jaoks olulised, näiteks et ka kahju vähendamine on leidnud ka suuremat rõhutamist praeguses tegevuskavas ja lisaks äh, Kodanikuühiskonna Foorumile äh, on võib-olla teile huvi pakkuv see, et on meil ka teisi lisaalgatusi ja meie äh, Vikerkaare rühmana oleme siis tegutsenud juba ähm, Äh, varasematel aastatel ja me oleme üritanud äh, ka äh, hinnata seda, kuidas kodanikuühiskonna organisatsioone kaasatakse ka liikmesriigi tasandil ja samuti me oleme välja töötanud ka tööriistakasti, mis toetab kodanikuühiskonna organisatsioone, aga ka avaliku sektoril head struktuuri välja kujundada. ning äsja algas ka uus projekt ning see projekt panustab just ähm, ähm, uimastifoorumi äh, personali ähm, ja kuidas nagu paremini mehitada kõiki meie tegevusi. ja järeldused, see on nüüd vägagi aktuaalne teema, on kodanikuühiskonnad, kodanikuühiskonna organisatsioone soovitakse rohkem kaasata nii Äh, valitsuse tasandil kui ka äh, kui ka teistel tasanditel ja me oleme näinud, et Euroopa tasandil tegelikult see protsess on väga hästi toimunud, kui me vaatame nüüd siseriiklikku tasandit, siis siin on veel väga palju tööd ära teha. me näeme, et väga palju probleeme on veel enne mõningates riikides, mõningates riikides kodanikuühiskonna kaasatus on hästi tagatud, aga äh, vabaühendused ja kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevust mõningates riikides tõesti ähm, ähvardatakse, hirmutatakse, neil on aina roh-, keerulisem oma tööd teha ning me arvame, et tegevuskava võib olla väga heaks tööriistaks selleks, et ähm, tänu sellele toetada meie tegevust äh, riigi tasandil, aga me sooviksime ikkagi loomulikult saada siin ka Euroopa Liidu institutsioonide toetust oma tegevusele ja ja kui me räägime siin ähm, siis Ehm, meie uimastipoliitika käsitlemisest erinevatel tasanditel, siis ehm, oluline on siin just vahehindamised, meie narkopoliitika hindamine. et näiteks siin räägiti juba Reitoksi teabevõrgust, siis oleks väga hea, kui sarnane teabevõrk oleks ka kodanikuühiskonna tasandil, aitäh! suur tänu teile teie sõnavõtu eest ja samal äh, teemal. Läheme nüüd edasi, meil on siin Agnieszka Zinjavska, tema on Poola äh, uimastipoliitika võrgustiku esindaja ning tema räägib ähm, samuti oma kogemustest, ta on siis vastava võrgustiku esimees ja palun, proua Signestam. Um, suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada libekomisjoni selle võimaluse eest, et äh, ma sain osaleda tänases kuulamises ja mina lisaksin, lisaksin siia ka äh, vabaühenduste hääle Euroopa Parlamenti ja äh, mis puudutab Euroopa Liidu uimastistrateegia tegevust, nii et ähm, Euroopa uimastistrateegia valdkonnas tahaksin lisada veel midagi täiendavat, mis on seotud äh, kohaliku ja äh, linnade perspektiiviga, siis äh, Euroopa linnad on need kohad, kus uimastite kasutamine on kontsentreerunud ja kus on ka kõige nähtavam. lisaks me oleme näinud ka varasematest aegadest, Euroopa linnud, linnad on olnud äh, eesliinil töötades välja uusi innovatiivseid strateegiaid ning seejärel jõutakse riiklike strateegiateni. seetõttu me peaksimegi vaatama, milline on äh, tegutsemistava linnades, sest seal toimuvad siis revolutsioonid, ehk siis nemad edendavad head tava. nii et need rohujuure tasemel toimuvad tegevused on äh, täpselt selles kohas ja kust me peaksime ka siis hindama ja üks äh, väga kasulik vahend, mis näitab tõhusa äh, poliitika rakendamist, on siis Varssavi deklaratsioon. see on tööriist, mis äh, loodi äh, Varssavis toimunud kahe tuhande kuueteistkümne aasta konverentsi käigus ja Varssavi deklaratsioon on kogumikus on head äh, tavad, mida me võime rakendada siis üle terve Euroopa. ja kuigi Euroopa Liidul on väga häid strateegiad, mis puudutavad uimesteid, samas meil on puudu tihtipeale kohalikust tasandist ning äh, ei ole ka viiteid linnade vajadustele, kuid siin deklaratsioonis on öeldud seda, et linnad peaksid võtma endale vastutuse uimastide strateegiate kujundamise eest, hoolimata sellest, et on olemas ka riiklikud juhised, nemad rakendavad siis head tava vastavalt oma vajadustele nii et siin on kümme punkti ära toodud Varssavi deklaratsioonist ja ma arvan, et kolm esimest on äh, kõige olulisemad, sest siin on öeldud, et äh, äh, reaktsioon peab olema koordineeritud linnajuhtidega ja otsused peaksid tuginema tõenditele ja konsultatsioonile vaba ühiskonnaga. ja teiseks siin on öeldud seda, et linnad peaksid võimaldama ka äh, uimastipoliitika innovatsiooni, sest ilma innovatsioonita edasiminekut ei ole. kolmandaks, siin on öeldud ka seda, et äh, poliitika ei peaks olema suunatud äh, uimastite kasutajatele, vaid peaks olema tegemist koostööga sotsiaal- ja tervishoiuteenustega siis selle deklaratsiooni kirjutasid alla linnade esindajad samuti ka korrakaitseasutused, äh, vabaühenduste esindajad, äh, narkopoliitika eksperdid äh, üle terve Euroopa ning olid ka organisatsioonid seal, kes edendasid Euroopa vabaühendust võideldes uimastite kasutamisega, nii et see on mõeldud, see on kõik veebilehel olemas siis ning siin on ka mehhanism, mis võimaldab ka allkirjastada Varssavi deklaratsiooni ja kui te olete nõus äh, nende avaldustega, palun külastage meie veebilehte, seal leiate terve teksti ning saate selle läbi lugeda ja sellega allkirjastada, kui te olete sellega nõus. ning mis on oluline, on see, et äh, me ei tahaks, et see oleks ainult lihtsalt paberileht, sest me usume, et see on midagi veelgi olulisemat ning seda me võiksime kasutada väga tugeva poliitilise dokumendina, mille abil me saame siis näidata kätte selle suuna, kuidas äh, linnad peaksid äh, äh, tõhusalt arendama uimastipoliitikat edasi nii et hoolimata sellest asjaolust, et Euroopa Liidul on oma Euroopa Liidu uimastistrateegia, kus on kõik olulised elemendid sees, nagu kahjude vähendamine, tõendite põhiline poliitika areng, siis vabaühenduse kaasamine ja äh, mis on oluline ka siis äh, uimasti kasutajate kaasamine, siis samas see poliitika on ikka riigiti erinevad, näiteks äh, läänepoolsemad riigid võivad olla uhked selle üle, neil on väga head programmid, mis on mõeldud just preventsioonile, kahjude vähendamisele, rikkumisele ja on ka seadus, mis ei karista väikeste koguste äh, omamise eest, mis on mõeldud erakasutamiseks, kui teiselt poolt äh, meil on ka teisi linnu ja riike, mille puhul meil on tegemist hoopis teistsugune uimastite äh, strateegia. ja näiteks äh, progressiivse lähendamise näiteks on Kopenhaagen, kus äh, linnavalitsus on avanud äh, sellise küllaltki vastuolulise, kuid äh, praktilise ning tõhusa programmi, mis on mõeldud kahjude vähendamiseks. meil on tegemist meditsiinilise heroiini programmiga, kus tegemist puhta heroiiniga äh, Šveitsis, kasutades skännereid. seal on meditsiiniline abi selleks nende inimeste jaoks, kes süstivad opioide ja kes ei saa lihtsalt äh, Äh, päevapealt seda pooleli jätta ning äh, Kopenhaagenis on ka äh, süstlavahetusprogramm, kuid nendel on ka Euroopa Liidus kõige suurem siis turvaliste süstimiskohtade programm ehk siis see on siis H17 ja see on siin pildil ka näha. ja siin äh, meie äh, korraldame ka külaskäike Kopenhaagenisse meie linnade esindajatele ja kui me käime linnavalitsuses ja siis äh, Kopenhaagenist me oleme küsinud, miks nad on otsustanud sellise programmiga algust teha siis ta ütles, et sest need lahendused on odavamad ja muudavad linnad turvalisemaks ning aitavad inimesi kõige paremal viisil, kes on uimastite küüsis, nii et see ongi äh, lihtsalt tõhusam programm, see on see, mida tema ütles. nii et kümne aasta jooksul on nad neid programme ellu viinud ja ta on ka öelnud seda, et nad jätkavad seda tööd, sest see on odavam, äh, see on humaansem, see on mõistlik ja tõhus ja teiselt poolt on meil riigid nagu Poola, kus siis kahjuks ligipääs kahju vähendamise teenustel on piiratud ning me karistame ükskõik millise koguse äh, narkootikumide omamist kuni kolmeaastase vangistusega nii et kaks riiki, mis on mõlemad Euroopa Liidu liikmesriigid äh, ja me samas oleme tekitanud hoopis täiesti erineva kohalikul tasandil toimiva poliitika, nii et seetõttu see kohalik tasand on väga oluline, töötas välja äh, kohaliku uimastipoliitika. ja sealt siis läheme edasi riiklikule tasandile. ning äh, seetõttu kolm kuud tagasi üks Euroopa Parlamendi liige koos äh, meie organisatsiooniga äh, kutsus kokku ekspertide paneeli, tegeledes siis äh, rahvatervise äh, ja uimastite kasutamisega ning siin me hindasime just linnades kasutatavat uimastite poliitikat, mis on oluline, on see, et härra Michal Boni saatis kirja regioonide komitee presidendile, kus oli ka ülevaade paneeli tegemises, tegevustest ja äh, kutsus üles paneeliga ühinema. ning äh, sel-, siin ma tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on regioonide komitee äh, panus, et me võiksime ka regionaalsesse strateegiasse lisada linnade uimastikupoliitika ning Varssavi deklaratsiooni tuleks arvesse võtta ka Äh, nende edasises tegevuses. ja suur tänu teile tähelepanu eest ja palun kirjutage alla Varssavi deklaratsioonile ja meie veebileht on siin ja kui teil on küsimusi, palun võtke minuga ühendust. Thank you very much, uh, Ms. Shinevska. Um... Suur tänu, proua Shinevska ja nüüd meie tänase kuulamise viimane kõneleja. suur tänu, et olete kõik kõne eest nii hästi kinni pidanud ja nüüd siis nõukogu perspektiivist. proua Aljona Gorbatova, kes on horisontaalse uimastitöörühma aseesimees. ja tema räägib meile, milline on esimese lugemise olukord praegu psühhoaktiivsete ainete direktiivi osas siin mainiti ka härra Bonit, kes on meie raportööriks selle direktiivi küsimuses parlamendi poolt. ja me ootame juba pikisilmi, et me saaksime selle tähtsa õigusloomelise paketi pärast institutsioonide vahelisi läbirääkimisi vastu võetud. ja nüüd kuuleme siis, kuidas on asjalood nõukogus. suur tänu, härra esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kallid kolleegid, kõigepealt kinnitan omalt poolt, et liikmesriigid on teinud kõik, mis on olnud nendest sõltuvuses selleks, et see õiguslik pakett jõuaks lõpusirgele ning me kõik ootame, et ka nende viimaste sammudega jõutakse ühele poole. loodetavasti aasta lõpuks on see protsess lõpule jõudnud. tegemist on olnud pika protsessiga. aga tööülesanne on olnud väga oluline. nagu me oleme siin juba kuulnud, uued psühhoaktiivsed ained on üha suuremaks väljakutseks Euroopa, Euroopale ja viimase aastakümne jooksul on vaid mõned riigid kannatanud sünteetiliste opioidide probleemi all, aga nüüd me kuuleme, kuidas üha rohkem ja rohkem on neid riike, kus see probleem maad võtab ning loodetavasti õigusloomelised ettepanekud aitavad tõhusamalt võidelda selle uue nähtuse vastu ma tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa Liidu tegevuskava, millest on täna juba põhjalikult räägitud, on äh, oluline raamistik liikmesriikide jaoks ning äh, aitab neil oma liikmesriikide strateegiaid kujundada, võttes äh, arvesse liikmesriikide eripärasid, sellepärast et olukorrad on liikmesriikides erinevad. samas see ühtne raamistik annab erinevaid näiteid selle kohta, kuidas toimida selleks, et saavutada uimasti poliitika elluviimisel edu. lisaks sellele, et töötame uute psühhoaktiivsete ainete kallal, tegeleme ka teiste teemadega, mida mainitakse Euroopa Liidu tegevuskavas, aga psühhoaktiivsetest ainetest rääkides paar nädalat tagasi toimus meil just selleteemaline uimasti koordinaatorite kohtumine, et viia ennast kurssi sellega, mis toimub erinevates liikmesriikides, millised on viimased arengud ning selge on see, et on vaja saavutada enam nii kahju vähendamisel kui ka nõudluse vähendamisel ning me, e, liikmesriigid kaaluvad nüüd, paljud liikmesriigid kaaluvad uute algatuste võtmist selleks, et äh, üledoosist tulenevaid surmajuhtumeid äh, vähendada. sellepärast, et praegu ei ole olnud tegevus piisavalt tõhus. liikmesriigid räägivad ka praegusel hetkel uuest tegevuskavast lähtudes sellistest tiimadest nagu näiteks äh, alternatiivid sanktsioonidele sellest teemast räägiti ka seoses varasema tegevuskavaga, uus tegevuskava on konkreetsem, erinevate tegevuste kirjeldamisel, mida liikmesriigid peaksid ellu viima ning praegu räägime horisontaalses uimasti töörühmas sellest, kuidas alternatiive veelgi edendada erinevates liikmesriikides, sellepärast et kui me tahaksime tõesti probleemi tõhusalt lahendada, siis tuleb leppida asjaoluga, et sõltuvus on haigus ja mitte kuritegu. ja sellisel juhul tuleb ka selliseid sanktsioonidele alternatiivseid lahendusi ellu rakendada liikmesriikide tasandil. tahaksin veel korrata üle, et uues tegevuskavas kirjeldatud meetmed mis puudutavad äh, iseäranis äh, uusi psühhoaktiivseid aineid ja nende vastast võitlust, äh, on väga tähtsad teemad meie töörühma tegevuses ning lähikuudel lähikuudel on psühhoaktiivsed ained väga tähtsal kohal meie päevakorras ning räägime omavahel sellest, kuidas liikmesriigid saaksid tõhusamalt takistada selle probleemi levikut, kuidas piirata pakkumist ning kuidas ka nõudlust vähendada selleks, et jõuda püstitatud eesmärkideni. oluline on aga pöörata tähelepanu ka sellele, et uus uues tegevuskavas on sees näitajad, mis on konkreetsemad kui varasema tegevuskava omad, nagu näiteks on sees viide Maailma Tervishoiuorganisatsiooni äh, suunistele, kui me räägime pak-, nõudluse vähendamisest ja me saame siis äh, nendest lähtuvalt paremini äh, hinnata kahe tuhande kahekümnendal aastal, kas me oleme oma eesmärke saavutanud või mitte ja isegi äh, nõukogu ei maini seda tegevuskava täisnimega. ma tegelikult olin oodanud, kuidas te seda hääldate, et äh, ma, ma proovisin seda enda jaoks hääldada, aga, aga ei tule midagi välja, ma ei tea, kas härra Boni võib-olla saab hakkama selle ülesandega. ja alguses tundub kõik olevat korras, aga siis lõpuks ikkagi hääldad valesti aga suur tänu teile siis selle ülevaate eest, sellest oli palju abi meil oli väga palju täna esinejaid, mida kolleegid kindlasti ka tähele panid, aga tõesti, me tahtsime tagada seda, et me saaksime kõikehõlmava ülevaate äh, nii ametite tegevusest kui kodanikuühiskonna tegevusest ning seisukohtadest, samuti komisjoni, nõukogu seisukohad on väga olulised ja me tahtsime tõesti seda valdkonda põhjalikult uurida, sageli meie päevakord on nii tihe, et meil ei ole selleks võimalust, seekord andsime sellele prioriteetse tähtsuse ning suur tänu kõikidele äh, tänastele esinejatele. nüüd on võimalus meie liikmetel sõna võtta, kõigepealt äh, meie raportöör härra Pooni, palun. suur tänu, suur tänu kõikidele tänastele esinejatele, kes tutvustasid meile oma institutsioonide seisukohta ja äh, kodanikuühiskonna seisukohta. ma arvan, et meil on nüüd olnud võimalus saada ülevaade teemadest, mis on olulised, suur tänu selle kuulamise korraldamise eest. teiseks tahaksin tänada meie Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskust tehtud töö eest erinevate aruannete eest, põhjalike analüüside eest, uimastituru trendidest. sellise, selline seirekeskus on väga kasulik. pidagem seda siis ka meeles siis, kui hakkame rääkima uuest määrusest, uuest direktiivist ja uuendustest seoses psühhoaktiivsete ainetega. siis tuleb hakata paremaid riskianalüüse läbi viima uute psühhoaktiivsete ainete kohta ning me peame olema valmis looma varase hoiatuse süsteemi. see kindlasti on seotud ka selle keskuse, selle ametliku tuleviku arenguga, selleks on vaja põhjalikku analüüsi, on vaja ka põhjalikku koostööd liikmesriikide kontaktpunktidega ning äh, seda ei tohi kahe silma vahele jätta. kui me nüüd analüüsime mõningate liikmesriikide olukorda, siis võib öelda, et mõned äh, valitsused äh, tegelevad aktiivselt äh, poliitilise kujundustööga, mis on oluliseks selleks, et Euroopa uimastistrateegiat ellu viia, aga on riike, kus on nendest teemadest pisut kaugenetud, kui nii võib öelda. nii et äh, liikmesriikidele tuleb avaldada survet, selgitada neile, kui tähtis see teema on ning äh, aitame siis, peaksime aitama kaasa äh, uude, uue mudeli rakendamisele psühhoaktiivsete ainete vastases võitluses me anname endast parima selleks, et olukorda muuta, me teeme tööd aga samas õiguskaitsel ei ole suurt mõju praegusele olukorrale. ja me peame äh, mõtlema sellest, kuidas me saaksime aidata õiguskaitseasutusi nendes liikmesriikides, kus on probleeme Euroopa Liidus, aga ka Europoli tasandil. praegusel hetkel on andmevahetuse võimalused kolmandate riikidega piiratud, nagu me kuulsime, sellepärast et ei ole õiget raamistikku, mida, mida oleks hädasti vaja Euroopa tasandil ja seda probleemi tuleb käsitleda eraldivõetuna ning mõtlema, et kuidas, me peaksime mõtlema, kuidas me saaksime leida lahenduse sellele probleemile, eriti seoses uimastikuritegudega. kuidas siis saaksime tagada selle, et meil oleks parem raamistik äh, andmevahetuseks äh, ja et see, need andmed ikkagi liiguksid. ja teiseks, ma arvan, et äh, koostööd Europoli ning liikmesriikide organisatsioonide vahel tuleb tugevdada. oluline on siinkohal mõista, et ja tegelikult midagi palju ei ole selles valdkonnas saavutatud ja uimasti tarbijaid, see, et uimasti tarbijaid ei käsitletaks kuritege-, kurjategijatena, vaid inimestena, kellel on probleem, nii nagu me käsitleme inimesi, kes kannatavad mõningate haiguste all, me ei pea võitlema mitte tarbijatega, vaid me peame võitlema uimastitööstusega, uimastitööstusega Euroopas, uimastitööstusega äh, üle kogu maailma. ja üks äh, järeldus on väga oluline, väga paljud äh, võimalused uute psühhoaktiivsete ainete piiramiseks on suunata oma pingutused internetile, interneti kaudu neid müüakse, me peaksime vaatama siis järele, milliseid uusi tööriistu on vaja selleks, et internetis oma võitlust tõhusamaks muuta. veel, ma arvan, et vabaühenduste osatähtsust ei tohiks alahinnata, kui me püüame siin võidelda uimastite vastu, aidata inimesi, siis tuleks mõelda kuidas äh, aidata inimesi paremini, kuidas äh, sotsiaalset õhustikku parandada, kuidas leida äh, kohalikke partnereid. see, mida ütles Agnieszka, on väga oluline. ja oluline on võrgustike loomine nii et ma võin siit järelduse teha, et Euroopa seisukohast Euroopa institutsioonid, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament peavad to toetama kõiki võrgustikke, see on väga oluline ja nende kaudu on äh, võimalik levitada paremat teavet heade tavade kohta, regioonide komitee näiteks on ka üks olulisi institutsioone ja veel viimane kommentaar minu poolt pärast kõiki neid ettekandeid on, et ähm, millised peaksid olema minu järeldused, minu jaoks on neid järeldusi, peamisi järeldusi kolm, vabandust, neli siiski parandab esindaja ennast. kõigepealt me peaksime oma poliitilist tegevust liikmesriikide tasandil ning Euroopa tasandil kohandama et me kasutaksime ära kõiki uusi võimalusi seoses üte, uute psühhoaktiivsete ainete vastase võistlusega riskianalüüsid ja varase hoiatuse süsteem, need tuleks ellu viia, selleks on vaja ka uut sisendit Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusele ja kui me räägime ennetamistegevusest ja uimastivastasest võitlusest, siis ma arvan, et ma arvan, et me peaksime toetama oma õiguskaitseasutusi, põhjalikult analüüsima, kuidas me saaksime neid aidata, kujundades ümber andmevahetus puudutavat raamistikku ning uute tehnoloogiate kasutamist eh, paremaks ennetustööks siis äh, kanepi teemalise arutelu tõstatamine, iseäranis äh, kanepi meditsiinilise kasutamise äh, teema käsitlemine, sellest räägitakse ka Poolas palju ja ma arvan, et Euroopa tasandil peame ühelt poolt olema ettevaatlikud, sellepärast et me ei tahaks, et meil jällegi algaks see uus ideoloogiline arutelu, aga teisest küljest tuleks ka viimaseid sõnumeid, viimaseid arenguid äh, arvesse võtta. ja siis veel, kaasata tuleks kõik äh, sidusrühmad, äh, kõik partnerid selleks, et paremini jagada häid tavasid. suur tänu, härra Boni ja Helga Stevens, palun! suur tänu, härra esimees, lugupeetud kolleegid! kõigepealt ma sooviksin tänada kõiki sõnavõtjaid nende huvitavate sõnavõtutelt. see on väga oluline teema ja see on ka väga keeruline ja raske teema. me kuulsime juba sellest, et koostöö on paranenud erinevate uimastiametite Europoli ja komisjoni vahel. aga vaatamata sellele, et meil on uue, uus strateegia tegevuskavad, siis sellegipoolest me näeme, et üledoosi surnute ähm, arv ikkagi suureneb, samuti nõudluse äh, poolele parendusele ning ähm, samuti ei ole mm, mingisuguseid uusi radikaalseid äh, lahendusi, mis äh, toimiksid kui tegu on kahekümne nelja miljardilise mahuga turuga, millest saavad kasu kuri, kurjategijad, siis sellisele arengule peab lõpu tegema. ja me peame vaatama, mis toimub tänavatel, mitte ainult meie koosolekuruumides. samuti, mida teha uimasti kasutamisega, eriti teades, et uimasteid kasutatakse praegu, müüakse praegu aina rohkem ka interneti teel. ma sooviksin ka teada, kas äh, te olete tutvunud ka USA äh, uimaste strateegiaga ja, ja vaadanud, äh, mida me saaksime nende viimastest sammudest õppida? mõningates riikides on marihuaana kasutamine legaliseeritud, kas me saame nendelt riikidelt midagi õppida, nende, kas see, kas nende praktikatel on mingisuguseid ähm, positiivseid pooli või mitte? aitäh, härra Toomas Sidovs, palun. suur tänu, härra esimees ja olen, kuulasin seda arutelu alguses oma äh, kontorist, ei olnud alguses kohal, vabandan. Äh, sellised kuulamised toimuvad Euroopa Parlamendi kuule-, äh, ruumides, see on väga hea, tegelikult meil tõesti saame me selliste kuulamiste jooksul aru, milline on tervikpilt ja ja me näeme, kui palju on uusi äh, narkootikume, uusi aineid, need ained äh, võivad äh, levida ka Tšehhi territooriumi ja territooriumile. tänase arutelu jooksul oleme rääkinud uutest psühhoaktiivsetest ainetest ja Euroopa Parlament ta peab tõstatama küsimused seoses uute psühhoaktiivsete ainetega, me peame vaatama, mis asjad need erinevad ained on, mis viimaste aastate jooksul on selles nimekirjas. me peame vaatama, kuidas neid toodetakse meil toimus äh, Tšehhi Vabariigis äh, eelmisel reedel arutelu erinevate karistusasutuste teemal, peaksime vaatama, et kuidas need ained levivad. Ähm, meil oli erinevaid aineid, marihuaana, aga see ei ole siin oluline. Ähm, ja uued psühhoaktiivsed ained ka. ja see arutelu oli väga huvitav ning äh, kinnipeetavad rääkisid mulle ka erinevatest ähm, uimaste kasutamise mõjudest, et näiteks äh, millised äh, nende kõige uuemate ainete, uuemate ainete mõju, kuidas nad täiesti katastroofiliselt mõjutavad äh, inimese vaimset tervist ja me peame arvestama ka sellega, et neid uusi aineid pakutakse eelkõige noortele ja kui mina olin noor, siis ähm, jah, me kuulsime erinevate ainetega trippimisest ja nii edasi, aga nüüd me teame, et paljud äh, kasut-, kuritarvitavad ka ähm, uimasteid äh, koos alkoholiga, mis ka võimendab uimastite mõju. kui äh, eelmisel nädalal olin Marokos ning me peame vaatama seda probleeme äh, tervikpildist lähtuna. me olime, ma olin Marokos koos ähm, härra Pooniga ja me olime seal seoses äh, projektidega, mis käsitlesid äh, just toe osutamist HIV ja AIDSi patsientidele ning väga paljud nendest patsientidest, nendest ähm, inimestest olid endised uimastisõltlased ning vaadates seda probleemi ka sellest vaatevinklist, siis ma näen, et me ei, ei piisa mitte ainult sellest, kui me rahastame HI äh, viiruse ja AIDSi vastase võitluse ennetamistegevust ja ka uimaste vastaste ennestam-, ennetamistegevust. ei, me peame rohkem teabe, teavet vahetama omavahel ka USA-ga ja me peame ka vaatama, millised on probleemid Aafrika riikides ka Aafrikas uimastisõltlaste arv suureneb aina enam ning me peame rohkem teavet vahetama Hiina, Afganistani, Mehhiko ja ka Venemaaga. alles hiljuti toimus mul kohtumine ka uimastiametite esindajatega ning ka Tšehhi Vabariigi ametite esindajad ütlesid, aina rohkem tuleb uimasteid eh, Hiinast ja kasutatakse ka uut valuutat, sellist mm, mm, mm, kasutatakse aina rohkem krüptoraha ka eh, narkokaubanduses ja me peame arvestama ka selle äh, fenomeniga. ja nüüd, mis puudutab äh, marihuanat, siis me teame, et äh, varem said noored kasvatada marihuanat nii palju, kui neil süda lustis ja kasutada seda nii palju, kui soovisid seda. ning me, kuid nüüd on olukord muutunud, me arutasime ka seda küsimust ning, ning ka noored nõustusid sellega, et kui me legaliseerime marihuana, me maksustame selle äh, siis äh, marihuana mustturg endiselt ei kao, sellepärast et äh, kui marihuanat hakatakse müüma äh, mingi konkreetse hinnaga, siis üks joint ei maksa kaks-kolm eurot, vaid see maksab võib-olla neli-viissada eurot, sõltuvalt selle kvaliteedist. sellepärast, et siis tuleb hakata neid aineid testima sellepärast et äh, vajalik on ka tervisega seotud äh, dokumentatsioon, tuleb läbi teha ka vastavad äh, uuringud ja selle tulemusena ja, ja marihuanale kohaldataks ka ähm, tubakakeeldu ja noortele see kindlasti ei meeldi, nii et me peame oma uimastivastases tegevuses arvestama ka erinevate negatiivsete aspektidega, ka sellega eh, näiteks, milline on eh, negatiivne mõju eh, tubaka tarvitamisel inimtervisele ja ka uimastite tarvitamisele. nii et me peame vaatama erinevaid aspekte, peame ka vaatama, millist maksu me saame kohaldada legaliseeritud marihuaanal, kui me vaatame olukorda Californias, siis uimasti võib-olla ei oleks enam nii atraktiivne, kui see praegu on. nii et meil peaks toimuma äh, Ähm, aus avatud arutelu, me ei saa piirduda ainult ähm, legaliseerimise poole. kui mina olin noor, siis ma suitsetasin marihuanat ja ma tegin ja ma ei teinud seda sellepärast, et see oli nii keelatud, et see oli, kui see oleks olnud legaliseeritud ja lubatud, siis ma arvatavasti ei oleks seda teinud. nii et me peame arvestama ka äh, selle keelatud vilja teguriga oma aruteludes nii et ähm, te kuulete ka minu sõnavõtust, et mul mõningaid kogemusi äh, uimastitega on. ja ma kuulen ka oma äh, lastelt, et äh, tegelikult ähm, see uimasti teema ei ole seotud ainult sellega, et kas on lubatud või keelatud, vaid ähm, see on palju laiem ja me peame nendele uutele teguritele keskenduma ka oma ennetustegevus. jah, kindlasti me siis toetume teie kogemusele ja kui midagi juhtub, siis me kindlasti ka äh, kaitseme teid. aitäh ja Ignatsio Karr, palun. suur tänu, härra esimees. mis puudutab ähm, kolleegi märkusi, siis äh, paljude märkustega ma võin nõustuda, eriti mis puudutab ähm, neid äh, kergemaid uimasteid et arvatavasti oleks äh, väga keeruline seda äh, teemat panna meie arutelude keskmesse, sellepärast et äh, siin on väga palju ka eelarvamusi arvatakse tihtipeale, et uimastid tähendavad automaatselt, et see on midagi negatiivset ja halba ja loomulikult poliitikutena me peame siin ikkagi mõistlikult tasakaalustatult arutama, me peame ka vaatama, millised on kulud erinevate äh, uimastite kasutamisel ka, kui me ehm, seadusloomega tegeleme, peame erinevate aspektidega arvestama ning me peame ka vaatama, et kõige rohkem konfiskeeritakse eelkõige just ehm, selliseid ehm, lihtsamaid uimasteid, aga see, aga kui need uimasteid oleksid legaliseeritud, siis me saaksime ka väga palju tulusid, mille me saaksime ära võtta kuritegelikult äh, rühmitustelt, mis praegu väga suurt kasumit saavad äh, tänu uimastikaubandusele. ja sellisel juhul meil võib-olla õnnestub äh, paremini tegeleda ka nende raskete uimastitega, mis väga suurt kahju tekitavad ka turul. niisiis, nüüd on meil aasta, eesmärgiks aasta kaks tuhat üheksateist, meil on ka Ungassi seisukoht, mis tuleb selleks ajaks läbi vaadata ning see annaks võib-olla võimaluse ka Euroopa Parlamendil oma seisukohta koostada. et äh, oleks väga tore, kui me jõuaksime äh, laiaulatusliku Euroopa Liidu seisukohani, et me saaksime oma seisukohti äh, selgemalt välja tuua, nii et siin ei ole tegu mitte ainult ideoloogiaga, vaid tegu on ka praktilise poolega. kui me jõuaksime ühise seisukohana, oleks väga hea. jaa. ja mis puudutab nüüd nende arutelude raamistikku ja siis äh, siin on erinevaid tegureid, mida me võime siin äh, vaadata, aga jah, teil on õigus, et et milline on selle mõju meie ühiskonnale, õiguskaitse valdkonnale ja nii edasi. jah, erinevad aspektid nüüd tuleb arvestada. nii et äh, härra Pooni, kas te soovite veel kord sõna lühidalt? et kiire märkus, ei, te ei soovi enam sõna, olete kindel? nüüd sõnasoovijatele. et te ei pea loomulikult kõik uuesti sõna võtma, aga kui te soovite mingite võtmeküsimuste juurde, võtmemärkuste juurde tulla või märkuste juurde, mida tegid meie kolleegid, või teha mingisuguse ehm, lõppmärkuse, siis jah, meil paar minutit veel on ja ma tahtsin äh, rõhutada veel kord, et et paljud kolleegid siin juba rääkisid sellest, härra Poon ja teised ka, et, et, et täna me tõesti soovisime äh, jõuda sellise põhjaliku äh, aruteluni, aga uimastipoliitika on äärmiselt keeruline, me peame sellele nii palju tähelepanu osutama, kui see seda väärib, aga nüüd kõigepealt saab sõna Kirsten ja nii et kõik siis paar minutit. ma soovisin äh, lühidalt vastata nendele kommentaaridele, mis on seotud uute psühhoaktiivsete ainetega, sellepärast et äh, oma projektide käigus me oleme käsitlenud ka seda teemat ja me oleme vaadanud olukorda erinevates Euroopa Liidu riikides ja mida me nägime, on, et, et see varase hoiatuse süsteem, mis on väga oluline, oluline süsteem erinevates äh, Euroopa riikides, siis see alati ei toimi perfektselt ja osaliselt sellepärast, et ei ole seda head äh, seost institutsioonide vahel, kes vastutavad parase äh, hoiatussüsteemi eest ja ka nagu, ja organisatsioonide vahel, kes tegutsevad kohapeal, kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel, näiteks äh, inimesed, kes tegutsevad kohapeal, neil on tihtipeale palju rohkem infot selle kohta, milliseid aineid kasutatakse ja ja, aga nad ei saa seda infot äh, otseselt sisestada varase hoiatuse süsteemi. ja mul oleks veel üks märkus äh, selle kohta, et äh, miks uued psühhoaktiivsed ained on nii populaarsed. ma arvan, et me peame arvestama ka selle mm, faktiga, et me oleme kriminaliseerinud mõningaid traditsioonilisi ähm, uimasteid, kokaiini ja heroiini selliselt, et paljud kasutajad või potentsiaalsed kasutajad ei kasuta neid uimasteid enam näiteks kokaiini. aga, aga nad on hakanud kasutama uusi uimasteid, mis, nagu me teame, on palju ohtlikumad vahetevahel ja, ja samas me ei tea, milliseid aineid kasutatakse nende tootmisel. nii et äh, me ei peaks välistama ka mõningate äh, teemade arutelu, nagu mõningate ainete dekriminaliseerimine. aitäh, kas teised kolleegid soovivad veel mõningate märkuste juurde tulla, härra Polotov, palun suur tänu, ma tahtsin mainida seda, mida ütles äh, härra Boni ja ma tahaksin teda tänada äh, selle toetuse eest, mis ta on üles näidanud meie äh, jõupingutustele võideldes MPS-iga, see on tõepoolest me näeme seda olukorda, kus kaks uut ainet siin tekivad iga nädal, me kontrollime bloge ja avatud allikaid, sellepärast et me peame olema äh, turust äh, ees, sest äh, riskianalüüs ja kõik see on oluline, sest me ei taha ju, äh, et me eksime oma tegevuses, nii et need ressursid on väga olulised, sellepärast et turg areneb väga hoogsalt. nii et suur tänu teile selle eest, härra Booni ja tahaksin tänada ka komisjoni, ka teie olete väga olulised ja olete meid palju toetanud ja see oli äh, äh, Korea ja Jaapani maailmas äh, arutelu parlamendis, millel on väga oluline roll, et sellega antakse hääl ka Euroopa kodanikele ja see informatsioon jõuab Euroopa avalikkuse ette aastal kaks tuhat üheksateist tuleb ka uus UNGASi kümneaastase töökava Äh, ülevaatus ja me näeme, et me oleme teinud nii palju ära juba äh, selles osas, mis puudutab meie paremat arusaama sellest fenomenist ja me ei hakka kedagi muidugi õpetama, kuid meil on päris palju teile, teiega jagada. ja ma usun, et parlamendil siin on ka midagi öelda ja te saate meile edastada seda, mida Euroopa kodanikud ütlevad. meditsiiniline kanep on kindlasti üks teema ja äh, see oleks üks võimalus, kuidas äh, selle valdkonnaga tegeleda ja mida ütles ka äh, proua Stevens, mis puudutab äh, Ameerika Ühendriigi Uruguay's kasutatavaid narkootikume, siis see on nii oluline informatsioon teaduslikus mõttes, et me teaksime ka, mida siis äh, seaduspärane äh, marihuana ähm, müümine võib tähendada ja me näeme, et Ameerika Ühendriikides on tegemist turuga, mis juhindub kasumist ja me ei saa seda võrrelda sellega, mis võiks juhtuda Euroopas äh, ning äh, võib-olla prioriteetseks teemaks oleks see rahvatervis, rahvatervise kaitse, kuid hoolimata sellest äh, seirekeskus äh, jälgib väga tähelepanelikult neid turge järgmisel aastal, ehk me püüame siis omalt poolt pakkuda välja ka täpsemat informatsiooni ja kirjelda, kuidas see kõik areneb. suur tänu! The... suur tänu ka Seireametile selle töö eest! ja palun Euroopa Liidu poolt ka vastus! Thank you, Chair. suur tänu. mitmed sõnavõtjad on juba maininud seda, kuivõrd oluline on teabevahetus, see on tõepoolest kriitilise tähtsusega. Europol, Europoli määrus ja meie lahendused on mõeldud äh, luureandmete töötlemisele, mida meile edastavad liikmesriigid see on väga oluline liikmesriikide perspektiivist, et kui liikmesriigid seisavad silmitsi äh, tõsise ja organiseeritud kuritegevusega, hoolimata sellest, kas tegemist on narkosalakaubaga või mingi muu äh, illegaalse kaubavahetusega, siis nad kasutavad meie infosüsteemi, sest sellega, sel viisil me tagame, et me saame aidata liikmesriike et meil oleks ka piisavalt äh, hea ülevaade olukorrast äh, narkokaubanduse osas ning siis me saame ka äh, viia läbi oma poolt operatsioone, mis keskenduvad kõrgema väärtusega sihtmärkidel, ehk siis tegemist on isikutega, organisatsioonidega, kes on kõige suuremad narkokaubanduse mõjutajad. see võimaldas ka kuritegevuse hüvede konfiskeerimist ning äh, kui me räägime äh, tulemustest, ehk siis me ei tahaks, et äh, varade külmutamine ja võetus oleks vähem kui kaks protsenti, sest kuritegevuses oleks, me äh, näeme ka valdkondade laienemist ja ühes, samad organisatsioonid on seotud narkokaubandusega ning ka teiste kuritegelike tegevustega ning nemad saavad oma kasumi äh, tavaliste inimeste, nende probleemide arvelt. kuid me peaksime samas rõhutama ka seda, kuivõrd äh, oluline on teha koostööd kolmandate riikidega. see ei ole seotud äh, mitte ainult uimastikaubandusega, vaid ka teiste tõsiste ja organiseeritud kuritegevuse liikidega. ning äh, kui me vaatame seda tegevuskeskkonda, siis me näeme, et e-kaubandus on muutumas üha olulisemaks, kui me räägime illegaalsetest kaupadest ja teenustest, kaasa arvatud uimastikaubandus. ning äh, see areneb, see laieneb ja laieneb ka äh, ligipääs äh, kasutajatele erinevates asukohtades. see jälle rõhutab meile, kuivõrd oluline on teha tõhusamalt koostööd kolmandate riikidega ning mis puudutab häid kogemusi, äh, mis on seotud Ameerika Ühendriikidega, siis Europolis meil on kontaktametnikud ka Ameerika Ühendriikides, äh, sealsete erinevate õiguskaitseasutajatega, kaasa arvatud ka nende äh, uimastivastase võitluse asutus ja me oleme teinud koostööd ka selles mõttes, mis puudutab uimastikaubanduste pimevõrgus ning kui me räägime kanepist, siis me oleme arutanud ka seda, et me võiksime teha ühise hinnangu, vaadates äh, siis mida, äh, kuidas mõju on äh, kanepi legaliseerimine mõjutanud Ameerika Ühendriikide ühiskonda, see puudutab rahva tervist, see puudutab ka julgeolekuga seonduvaid küsimusi, suur tänu! Uh, suur tänu! ja ootame komisjoni vastust, kuid ma ka mõtlesime selle peale, et äh, proua Stevens äh, esitas küsimusi ja ma tean, et väga paljud inimesed vaatavad meid ka veebiedastuses, ehk te võiksite korrata ähm, tahaksin korrata, kas seda informatsioon on ka ähm, veebis äh, üleval, kuid meid kuulavad ka inimesed interneti vahendusel. kuid kõigepealt komisjoni siis äh, viim-, lõplik vastusel. palun. Yes, thank you um.... suur tänu, mina omalt poolt äh, tahaksin rääkida ÜRO kontekstist ja arengust aastal 2019, siis me oleme väga hästi teadlikud sellest protsessist, me jälgime seda tähelepanelikult ja Euroopa Liidu eesmärgiks peaks olema see, et me säilitame edusamme, edusamme, mida me saavutasime UNGASi kaks tuhat kuusteist dokumendis, nagu me oleme kuulnud Viinist oma kolleegidelt kes peavad seal läbirääkimisi, siis see ei ole asi, mida me võiksime võtta iseenesestmõistetavalt, et äh, me tõepoolest saame neid äh, positsioonides kinni pidada. on terve hulk riike, kes püüavad äh, liikuda hoopis tagasi. meie Euroopa Liidus peame kindlasti kaitsma seda head lähenemist, rahvatervise lähenemist, tasakaalustatud lähenemist, mis oli paika pannud Ungassi Äh, tulemusdokumendis. ma ei tea, kas te olete teadlikud selles, et toimuvad ka regulaarselt dialoogid erinevate riikidega ja need kaasavad ka Ameerika Ühendriike, nii et meil äh, toimub infovahetus partneritega Ameerika Ühendriikides äh, ka selles osas, mis puudutab tõhusust ja tulemusi, mis on seotud uute kanepipoliitikatega, nii et see on üks teemadest, mida me arutame ja äh, see on kindlasti päevakorras ka järgmistel koosolekutel ning me püüame ka suhelda Hiinaga. me oleme valmis äh, läbirääkimisteks Hiinaga aasta alguses, sest me oleme teadlikud, et see on see koht, kus äh, enamus äh, NPS äh, lähteainetest, äh, prekursoritest tulevad. mis puudutab kannabist, siis see on väga oluline, see on hea asi, mida me peaksime silmas pidama, et me oleme siia ka tegevuse kanna, kanepi osas äh, lisanud, see puudutab teadusuuringuid, informatsiooni kogumist, see ei ole nagu poliitika äh,, vaid see on teabe kogumine Äh, selles osas, mis puudutab äh, kanepit mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka igal pool mujal maailmas ning äh, selles osas ma usun, et me võiksime arendada täiendavalt neid poliitikaid, mida me tahaksime ellu viia. ning üks asi, mis puudutab uimastipoliitikat üldises mõttes, ma usun, et siin on meil tegemist prioriteetide puudumisega võrreldes nende poliitikavaldkondadega, mis on olnud tähelepanu keskmes, näiteks nagu terrorism, siis samuti äh, äh, sisserändekriis ja ma usun, et me peame siin looma need vajalikud seosed, näidates seda, et äh, uimastikaubandus on niivõrd suur rahaallikas, et organiseeritud kuritegevuse rühmitused, mis tegelevad ka muude kuritegude liikidega, saavad sellest väga suuri kasumeid ning seega on oluline koguda täiendavaid informatsioone nende seoste kohta ning kokkuvõttes võib olla sellel ka oma mõju, et et äh, me liigume edasi ka poliitilises valdkonnas sellega. mul on hea meel kuulata, kuulda ka seda, et Europol on oma tegevust arendamas, mis puudutab äh, uimasti valdkonda, sest äh, siin on tegemist ühe hinnangu tulemisega, nii et see, sest me näeme seda, et tarne vähendamismeetmed ei ole väga palju mõjunud, nii me tahaksime seda tööd jätkata, et meil oleks ka rõhuasetused õiged ning see kõik on omakorda seostatud ole, praegu käimasoleva poliitika arengutsüklitega Euroopa Liidu tasandil. uimastid on äh, prioriteediks äh, nende kümne prioriteedi hulgas, mis on selle poliitikatsükli käigus paika pandud. suur tänu! Thank you very much. We're going to draw uh... suur tänu! võtame otsad kokku. aga tahaksin äh, tänada kõiki tänaseid esinejaid suurepärase tehtud töö eest ja nende ettepanekutega äh, ja aruannetega võib tutvuda. Äh, meie tunneme selle teema vastu huvi seoses psühhoaktiivsete äh, toimikutega, millega meie parlament töötab, härra Booni nõukogu on sellega seotud ja meie komisjon üldiselt tunneb huvi uimastite temaatika vastu, sellepärast et see on meie jaoks poliitiliselt tähtis valdkond ja nagu kolleegid ütlesid, tegemist on suure vastutusega ja see ei kajastu alati selles äh, ajas, mida me saame eraldada õiguskaitsele. tegemist on teemaga, mis on tähtis meie ühiskonna jaoks äh, ning äh, meie kavatseme sellele keskenduda ka tulevikus. tänase kuulamise kõrge kvaliteet äh, annab sellest samuti tunnistust. tegemist oli väga põhjaliku kuulamisega, suur aitäh kõigile, kes osalesid selles töös ning suur tänu ka nendele liikmetele, kes selle teema kallal tööd teevad ning hoiavad selle teema meie tähelepanu keskmes. aitäh teile, kolleegid, teeme väikese pausi kuni kella viieni ja siis alustame järgmise päevakorrapunktiga. aitäh teile kõigile! Okay, colleagues, um, let's make a start. We... jätkame, lugupeetud kolleegid, meil on väga tihe kava pärastlõunaks, meie raportöör on kohale jõudnud ja me võime siis alustada punktiga neli, kus me siis vaatame digitaalkaubanduse strateegia loomist, nii et see on see viiskümmend viis pluss ja kodukorra artikkel ja oh,, viiskümmend kolm pluss, vabandust. ja meie raportöör on Angelika Milnaars, ma, ta tutvustab meile teemat ja siis kuulame ära variraportöörid, palun Angelika. Go. Thank you, chair, I am sorry to have uh, uh, let you wait uh, so. vabandust, esimees vabandust, et pidite minu järele ootama. Äh, ma jooksen nagu kõik teisedki siin, et õigesse kohta jõuda. me tahtsime hõlmata kõiki andmete ülekandmisega digitaalkaubanduses seotud äh, põhiõiguste aspekte. Euroopa Liidu kaubanduspoliitika peaks olema läbipaistev, vastutustundlik, tooma kasu kõikidele kodanikele, pakkuma uusi töökohti, majand, toetama majanduskasvu ning vastama öö, äh, kaubandusmaailma vajadustele põhiõiguste harta ning aluslepingud annavad Euroopa Liidule kohustuse kaitsta isikuandmeid ning tagada eraelu kaitse. selline kaitse äh, on väljaspool igasugust kahtlust ja siiamaani on see jäänud kaubandusläbirääkimiste mandaatidest välja. Euroopa Liidu andmekaitse raamistikus juba lubatakse andmete vaba liikumist Euroopa Liidus ja kolmandate liikmesriikide vahel, kui on täidetud teadmata nõudmised. üldine andmekaitsemäärus mitte ainult ei selgita kolmandate riikide kaitsemäära, vaid paneb paika ka juba ühe rahvusvaheliste ülekannete puhul kasutatava tööriista nõuded on äh, kaks täiendavat võimalust selleks, et äh, isikuandmete ülekandmist ehtsustada, sertifitseerimine ning käitumisjuhend. Euroopa Komisjon peaks äh, olema väga hoolikas, kui tegeletakse ülepiiriliste andmete voogudega. igal juhul tuleks tagada täielik kooskõla Euroopa Liidu andmekaitse ning eraelu puutumatuse õigustikuga. tegemist on põhiõigusega, kõrged standardid selles valdkonnas aitavad digitaalmajandusse usaldust tekitada ning seega soodustavad digitaalkaubanduse arengut. komisjon peaks panema paika võrdlusalused kõrgete andmekaitsestandardite kohta rahvusvahelisel tasandil toimuvate andmevoogude kohta. Euroopa Komisjon peaks äh, konsulteerima Euroopa Liidu andmekaitseasutuste äh, ning äh, organitega enne seda, kui sõlmitakse kaubanduskokkuleppeid, mis võivad potentsiaalselt mõjutada andmekaitse taset Euroopa Liidus ja sellised kokkulepped võivad aidata digitaalsete õiguste taset parandada, netineutraalsus ja nii edasi ja nii edasi, enkrüpt-, krüpteerimine äh, ning äh, vastutus kaubanduskokkuleppes aitavad äh, samuti tugevdada sõnavabadust me peaksime keskenduma ka kõikidele digitaalse protektsionismi vormidele, nagu näiteks äh, lokaliseerimise äh, nõuded, äh, mis ei ole põhjendatud, sellepärast et see ei ole see kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitsesätetega. kõrged andmekaitsestandardid ja nende edendamine, rahvusvahelise kaubanduse soodustamine on protsessid, mis minu arvates digitaalajastul peaksid käima käsikäes, aitäh! aitäh, Angeelika! ja nüüd siis variraportöörid saavad sõna kaheks minutiks. ja Emil Raadjevi nimel saab sõna Roberta, palun mina asendan härra Raalevit, kes ei saanud täna siia tulla, ta tahaks tänada raportööri tasakaalustatud äh, arvamuse koostamise eest, tema arvates on see tekst äh, väga hea, pidades silmas digitaalset äh, maailma vajadusi ning kõrgeid andmekaitse ja isikuandmete kaitse vajadusi, ta esitab omalt poolt muudatusettepanekud, aga me võime tagada, et see ei lähe kuidagi vastu arvamuse üldisele tonaalsusele suur tänu, sotsiaaldemokraadid, Monika Peenova, äh, sot-, palun äh, sotsiaaldemokraatide nimel ja Maria Grapini äh, asendaja. suur tänu. asendan siin meie variraportööri proua Grapinit, tahaksin tema nimel tänada raportööri töö eest selles valdkonnas, see on väga oluline, peame rõhutama seda, et Euroopa Liidu digitaalses kaubandusstrateegias peab arvesse võetama andmevoogude puhul meie eeskirju, meie õigussätteid, andmete kogumine ning säilitamine, majandusandmed, statistilised andmed ja nii edasi, on väga oluline osa meie digitaalsest ärimudelist tänases maailmas. niiviisi loome lisandväärtust ähm, meie majandustegevusele ja just nimelt ähm, seda arvesse võttes ähm, saame arendada oma digitaalmajandust. digitaalturul on äh, mitmeid väljakutseid, Euroopa Liidu ettevõtetel on suuri väljakutseid maailma tasandil, nagu näiteks äh, mitte läbipaistvad äh, õigusraamistikud, mõningate valitsuste tegevusandmete säilitamise, Euroopa Liidu pilve ning äh, autoriõiguste vallas tehtav uuendustöö äh, aitab mõningaid äh, probleeme lahendada Euroopa digitaalse strateegiaga seoses. meie fraktsioon tahaks keskenduda ka väga tähtsale asjaolule, et eeskirjad peaksid olema sellised, et ei loodaks uut digitaalset protektsionismi, samas tuleks andmekaitse eeskirjadel äh, ning äh, täitmine tagada. netineutraalsus on tähtis põhimõte, mida tuleks äh, meeles pidada selleks, et ei toimuks jõukoondumisi, monopoliseerumist ning ka väikesed ning keskmise suurusega ettevõtted saaksid tegutseda. kõik liikmesriigid peavad digitaalkaubandusest kasu saama ning äh, komisjon ning Euroopa Liidu ettevõtted peavad tegema koostööd selleks, et äh, leida lahendus äh, eesseisvatele probleemidele, mis võivad tekitada viivitusi ning peaksime kasutama seda ära selleks, et korruptsiooni vastu võidelda. peaksime suurendama digitaalsete strateegiate läbipaistvust, et võrrelda korruptsiooni vastu ning äh, rakendada rahvusvahelisi konventsioone. sellisel moel saaksime ühtlustada õigusraamistikku, äh, muuta olukorra arusaadavamaks ja kindlamaks meie tarbijate jaoks. proua Grapini tahab tänada rap-, raportööri ning äh, loodab, et koos variraportööridega tehakse äh, head koostööd ning jõutakse hea tulemuseni meie tarbijate jaoks. suur tänu, Monika ja Helga Stevens räägib Daniel Daltoni nimel. suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid Euroopa konservatiividele reformistide variraportöör härra Dalton saadab oma vabandused, ta ei saa täna siin esindada äh,. Äh, oma fraktsiooni, sellepärast et tal on nüüd teised kohustused, loen mõned kommentaarid tema nimel ette. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. ka mina olen raportööriks äh, siseturu ning äh, tarbijakaitsekomisjonis äh, arvamuse koostamisel sel samal teemal ja mul on väga hea meel, et meil on teatav üksmeel, kõigepealt õige on see, et raportöör ütleb, et isikuandmete kaitse peab olema tagatud alati äh, kaubanduslepingutesse, see annab äh, kaitset ning tekitab usaldust nii tarbijatele kui äh, ettevõtetele ja see on äh, hädavajalik digitaalse ühtse turu tingimustes. meie kodanikel on tagatud eraelu puutumatus äh, ning meie liikmesriikide julgeolek paraneb sellise kaitse tõttu. oleme pingutanud selle nimel, et üldise andmekaitsemääruse näol parandada meie digitaalset tururuumi andmeid andmekaitse peab olema tagatud, aga see ei tohi olla varjatud protektsionism kolmandate riikide suhtes. digitaalne protektsionism põhjendamatu andmete lokaliseerimise nõuete näol ei ole kooskõlas meie andmekaitsesätetega. andmete lokaliseerimine on takistuseks digitaalsele kaubandusele see eh, takistab andmete liikumist ning ei võimalda me, võimalda meie kodanikel maailmaturul osaliseks olla. me peame tagama meie õigused piisavus otsustega, piisavuskokkulepetega ja meie jaoks on kõige tähtsam äh, pealesurutud andmete lokaliseerimisnõude kõrvaldamine, andmete piisavuse kokkuleppest tuleb kinni pidada rahvusvahelistes äh, kokkulepetes ja peaksime mõtlema ka üleilmselt äh, ning tooma ka WTO-s päevakorda tõkked digitaalkaubandusele. me peaksime selgemalt välja ütlema, et selliseid tõkkeid võib rakendada ainult siis, kui sellega kaitstakse põhiõigusi või on tegemist eritingimustega, nagu näiteks äh, riikliku julgeolekuga seotud küsimused. ootan pikisilmi võimalust teha koostööd raportööri ning teiste kolleegidega lähinädalatel. aitäh! aitäh ja rohelised ja Albrecht! suur tänu! räägin äh, Jean Lambertsi, meie variraportööri nimel ning tahaksin äh, kõigepealt tänada variraportööri raporti projekti eest, tegemist on hea ettepanekuga. juhin tähelepanu ühele asjaolule siiski, mis meie arvates äh, võiks olla täpsemini kajastatud. lõige üks, kus on õigusega öeldud, et Euroopa Liidu andmekaitseõigust tuleb austada ka piiriüleste andmevoogude puhul, aga võiksime täpsustada seda, millest juba tegelikult rääkisime oma resolutsioonis juba TTIP ja TISA puhul. nimelt, et komisjon peab kandma hoolt selle eest, et kaubanduskokkulepete puhul on ka alati horisontaalne säte, millega antakse kõikidele osapooltele õigus reguleerida seda valdkonda see annab võimaluse äh, võtta arvesse meie isikuandmete kaitse, eraelu puutumatuse kaitse alase õiguse äh, tuleviku arenguid, piisavuskokkulepete roll, saaks täiendatud piisavus, kaitsepiisavuse otsus on meie jaoks väga olulise tähtsusega selleks, et, et oleks üldsegi võimalik piiriülene andmete edastamine. ja ma arvan, et võime võib-olla täpsustada mõningaid asjaolusid selles raportis, aga muidu on tulemus juba praegu ka päris hea. suur tänu ja nüüd jällegi annan sõna raportöörile, Angeelika, palun. suur tänu kõikidele kõikide äh, fraktsioonide esindajatele, variraportööridele. ma arvan, et me kõik oleme päri, me ootame kõik pikisilmi koostööd ja mina ootan pikisilmi ka muudatusettepanekuid. jah, mis siis juhtus, et ükski variraportöör kohale ei tulnud, aga vähemalt äh, olid nad äh, piisavalt, piisavalt äh, esindatud äh, suurepäraste koordinaatorite kaudu, äh, suurepärane töö. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas september kell kaheksateist null null. suur tänu raportöörile, suur tänu kolleegidele, kes teisi kolleege asendasid, see on väga tore, kui kolleegid on nii abivalmid ja nüüd siis kolleegid, päevakorrapunkt number viis, Euroopa Prokuratuur tegemist on siis äh, raporti projekti läbivaatamisega. nagu kolleegid väga hästi teavad, me ei räägi sellest teemast sugugi mitte esimest korda. komisjon tegi oma ettepaneku kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulis ja nüüd peaks Euro parlament andma oma äh, heakskiidu. What that is is a, a, a video message by our raporteur ja meil on äh, videosõnum äh, meie raportöörilt, äh, aga selle kuulame ära hiljem. tegemist ei ole Oscari auhinnatseremooniaga, nii et me ei toimu otseülekannet, aga kuulame tema videosõnumi ära kohe. väga hirmuäratav oli see kogemus siin praegu, loodan, et ei hakka jälle rääkima ootamatult nagu te kõik ütlesite, nagu kuulsite ja teate, Euroopa Komisjon tegi oma ettepaneku kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulis ja pärast nelja aastat tööd nõukogus peab parlament andma artikli kaheksakümmend kuus jälgi oma heakskiidu. kohe varsti saab proua raportöör pihta hakata. ja kõik liikmesriigid on otsustanud äh, selle, osaleda Euroopa prokuratuuri asutamisel ning seda tehakse tõhustatud koostöömeetodi kaudu ja kakskümmend kaheksa liikmesriiki osalevad selles töös. võiksin rääkida veel põhjalikumalt, aga ma ei tee seda sellepärast, et Barbara Matera video tahab hakka kogu aeg pihta hakata. Barbara Matera on Euroopa prokuratuuri teemal meie raportööriks ja ta on praegu emapuhkusel, seetõttu tema ettekanne läbi videosõnumi, mis algab nüüd. suur tänu, et olete andnud mulle võimaluse siis seda sõnumit edastada video teel ma sain hiljuti väikse tütre ja seetõttu ma ei saa äh, kodust väga tihti lahkuda. see on minu jaoks väga oluline teile tutvustada seda raportit, sest see annab äh, parlamendile õiguse võtta vastu määrus, mis paneb, äh, asutab e-, Euroopa prokuratuuri pärast väga põhjalikke läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga. nüüd me oleme valmis siis äh, lõpetama seadusandlikku protsessi, mis on olnud väga keeruline ning siin meil on olnud väga palju väikseid äh, lahinguid ja nüüd me oleme jõudnud sellise tulemuseni, et meil on tegemist prokuratuuriga, meil on selge pädevus ja mis võib tõhusalt töötada Euroopa Liidu finantshuvides. ma olen väga rahul sellega, et eesistujad, äh, kes on üksteisele järgnenud, on äh, töötanud väga usinalt selle eelnõu kallal, kuid ähm, väga palju on olnud koosolekuid, arvamusi on olnud ka väga erinevaid ja me oleme näinud ka seda, et Euroopa Parlament on jälginud väga tähelepanelikult neid läbirääkimisi kõikides etappides ja meil on olnud erinevaid ettepanekuid ja muudatusettepanekuid, mis on muud, mis on mõjutanud otsuste langetamise protsessi nii palju kui võimalik. me oleme rõhutanud seda, kuivõrd oluline on EPPO äh, sõltumatus, et meil ei oleks sellist negatiivset siseriiklikku seose mõju ja see puudutab äh, kaasuste määramist, mis on kriitilise tähtsusega, kui me eeldame seda, et prokuratuur on väga oluline ähm, pettuste vastases võitluses, see on väga oluline, et ka süsteem toimib tõhusalt, igasugused viivitused Äh, uurimistes ei ole aktsepteeritud ja me ei tahaks luua sellist äh, süsteemi, mis on liiga suur ja mis ei suuda tegutseda tõhusalt, nii et äh, seega ma siis tahaksime siis täpsustada seda, et meil on pandud paika ka selged reeglid, see on, puudutab eriti siis finantshuvide kaitsevaldkonda ja mõelda siis selle peale, kui millised kõhklused on nõukogus olnud äh, seadusandluse heaks, heakskiitmisel, siis see on seotud just eelkõige PIF äh, direktiiviga. me oleme teinud äh, teed, tööd selles eesmärgiks, et prokuratuuril oleks prioriteet PIF kaasuste puhul ning meil oleks ka hea tasakaal teiste pädevuste osas, mida me saa-, mida ei tohiks kasutada selleks, et takistada prokuratuuril oma ülesannet täita. nii et Euroopa lähtepunktist mul on hea meel öelda, et äh, tulevikus siis need pädevused, mis puudutavad prokuröride tööd, võivad olla veel täiendavalt laiendatud, et siia võiks kaasata ka teisi olulisi rikkumisi, see puudutab näiteks terrorismi ja relvakaubandust. ja võib-olla on see natuke utopistlik, kuid ma usun, et kui me räägime seadusandlikust integratsioonist, integratsioonist, siis see oleks äh, väga oluline osa täiendavast Euroopa integratsioonist. me oleme siin nüüd äh, viimasel etapil, kus meil on olnud väga põhjaliku ja pikaajalise protsessiga ja me tahaksime tagada, et te saate piisavalt informatsiooni, et informatsioon liigub hästi Euroopa prokuratuuri ja delegaatprokuröride vahel, kes tegutsevad liikmesriikides. see samuti peaks toimima prokuratuuri ja Olafi vahel ja ei tohi unustada ka Eurojust, me peaksime tagama ka selle, et prokuratuuril on informatsioon kõikide PIF rikkumiste kohta, mida liikmesriigid on tuvastanud. kahjuks me peame ütlema ka seda, et meil ei ole olnud täielikku koostööd, sellepärast et viis liikmesriigi, Malta, ähm, Rootsi, Holland, Poola ja Ungari on otsustanud mitte osaleda ja me tahaksime samuti kaasata ka need riigid tulevikus meie tegevuse prokuratuuris, mis puudutab siis PIF rikkumisi ja siis äh, meil on vähemalt olemas äh, määrus, mis on äh, õiguslikuks aluseks. ma tahaksin tänada pariraportööre nende tegevuse eest ja koostöövaimu eest, mida me oleme näinud. ja ma tahaksin tänada ka Eesti eesistujat ning volinik Jurovat ja tema personaline läbideva koostöö eest. suur tänu okay,! niisiis, see oli videosõna proua raportöörilt ja nüüd saavad sõna variraportöörid kõigepealt sotsialistid, demokraadid, kes, Katriina, kes räägib Silvi Kautmanni asemel. suur tänu, suur tänu, härra esimees. mina siis esindan kolleegi Silvia Kaufmanni, kes täna kahjuks siin kohal viibida ei saanud. aga ta andis mulle edasi oma sõnavõtu inglise keeles niisiis, ma aga kannan selle ette itaalia keeles, kuigi kõne on inglise. niisiis. siin on tegu, ähm, EPPO puhul on tegu ähm, finantskuritegudega, mis äh, praegu kannatame viiesaja miljoni kuni kolme miljardi ähm, ulatuses. ja seetõttu me äh, toetame EPPO eh, e loomist. aga see ei peaks andma liikmesriikidele lihtsalt eh, blankotšekki. Euroopa Parlament on vastu võtnud kaks vaheraportit, kus ta on eh, sätestanud oma seisukoha Euroopa prokuratuuri asutamise kohta. ning peale seda, kui ma olen vaadanud läbi põhjalikult nõukogu teksti, võin öelda, et et nõukogu on arvestanud väga paljude meie äh, muredega ja me äh, võime nõustuda kokkuleppega ja võime pea, lõplikult nüüd öelda ka äh, jah Euroopa tasandi lahendusele selleks, et kaitsta Euroopa maksumaksjate raha, aga see loomulikult ei tähenda seda, et ei ole veel mõningaid kriitilisi punkte meie jaoks. Euroopale lisandväärtus EPO Ähm, näol, kui, ähm, kui viis liikmesriiki ei osale, on loomulikult väiksem. ja samuti äh, tuleb arvestada ähm, sellega, et Ungari ja Poola ei osale, aga samas nemad on äh, Euroopa fondide ühed äh, kõige suuremad saajad. ja lõpetuseks proua Kaufmann soovib tänada raportööri ja ka teisi või variraportööre suurepärase koostöö eest viimastel aastatel. ja ma sooviksin veel paar sõna lisada eh, hiljem. suur tänu, Katrin, suur tänu selle eest, et eh, kolleegi esindasid ja aitasid ja nüüd proua Makovei Rahvapartei nimel see siiski ECR-i nimel, vabandust, ütleb härra esimees, eh, ma loodan, et keegi seda ei kuulnud, niisiis ECR-i nimel proua Makovei. jah, see on üks selline keeruline pärastlõuna. suur tänu. nüüd läbirääkimised äh, on läbi saanud ja loodetavasti Euroopa prokuratuurist äh, saab ka tegelikkus ja äh, libekomisjonis ma tegelesin kahe raporti läbirääkimisega ja need võeti ka täiskogus vastu, samuti oleme kohtunud ka justiitsministritega ning ma olen siinkohal välja toonud Euroopa Parlamendi jaoks kõige olulisemad punktid äh, nendes mainitud raportites ja Euroopa Parlament äh, peab äh, vastavas menetluses nüüd siis ka omapoolse heakskiidu andma. nüüd, mis puudutab prokuratuuri sõltumatust ja, ja kõikide osaliste sõltumatus, ametisse valimise menetlus, jurisdiktsioon, tunnustamine, samuti uurimismeetmed, uurimistulemused, meetmed, ähm, uurimismeetmed äh, riigis, kus ähm, uurimine aset leiab, nii et ähm, see tekst võetakse oktoobrikuus meie töörühmas vastu ja oktoobri teisel täiskogul me hääletame seda täiskogus. ning äh, vastavalt äh, hinnangutele on käibemaksupettuste hulk ulatumas viiesaja miljoni euroni ning siin on tegu siis kuritegudega, mis kahjustavad ähm, Euroopa Liidu finantshuve, see tähendab, et vastus sellistele kuritegudele peab tulema Euroopa Liidu tasandilt, meil ei piisa lihtsalt liikmesriikide organite tegevuses, seda me oleme ka varem näinud ja seetõttu me soovime ka Euroopa prokuratuuri luua. Euroopa prokuratuur äh, saab pädevusi just finantsrikkumiste uurimiste jaoks, seal siis pannakse ka äh, paika vastavas määruses, mis puudutab Euroopa Liidu finantshuvide kaitset lisaks sellele on oluliseks võtmesõnaks siin ka käibemaksupettus. kui Euroopa prokuratuur võib uurimisi läbi viia selles valdkonnas ja see oli ka üks suuremaid tüliküsimusi, siis käibemaksupettus, kui on tegu piiriülese kuriteoga, siis seda hakkab uurima Euroopa prokuratuur, kui on ületatud vähemalt kümne miljoni lävend ja teiste äh, rikkumiste puhul, kahjumi puhul mingisugust lävendit paika ei ole pandud. Euroopa prokuratuur on pädev äh, vastavalt äh, kriteeriumitele, mis on ära toodud nimelt PIF direktiivis, seal on ära toodud siis miinimum- ja maksimumkaristused ning tegelikult on pigem tegu miinimumkaristustega äh, finantskuritegude puhul. ja siin on mõningad erandid, see puudutab siis käibemaksupettust, kui tegu on piiriülese käibemaksupettusega ja kui vastav äh, piir ei ole täidetud ja oleks väga hea loomulikult, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid osaleksid Euroopa prokuratuuris aga mõningad otsustasid mitte osaleda Euroopa prokuratuuri loomisel. ja lõppude lõpuks kakskümmend liikmesriiki hakkavad üles ehitama Euroopa prokuratuuri ja ma loodan väga, et teised liikmesriigid, kes seni ei soovi osaleda selles projektis, et ja see tähendab, et Euroopa prokuratuur eh, nende mm, jurisdiktsioonis eh, tegutseda ei tohi, et nad siis lõppude lõpuks ikkagi ka panustavad Euroopa prokuratuuri tegevusse. ma ootan huviga mm, hääletust ja mina leian, et me oleme kõige olulisemad mm, parlamendi eesmärgid saavutanud. ja ma rõhutan veel kord, parlament peab andma omapoolse heakskiidu tekst on ähm, nõukogu oma, see räägiti seal läbi, aga parlamendi soovitustega on arvestatud ja me võime ilma südametunnistuspiinadeta ähm, hääletada poolt, seda nii siin oma töörühmas kui ka täiskogul Strasbourgis, aitäh! suur tänu, proua Makovei! ja meil on veel kaks äh, sõnavõtjat. härra Lopes Aguilar kõigepealt, palun! võtan taas kord sõna selleks, et rääkida, kui oluline on PIF direktiiv, mis hiljuti vastu võeti, sellepärast et see oli kõige olulisem õigusakt, mis rajas teed ka Euroopa prokuratuuri loomisele. me äsja kuulsime oma raportöörilt videosõnumi kaudu jällegi, et et äh, see siis tõhustab ka äh, finantshuvide kaitset, äh, jurisdiktsioonide küsimusi sellega seoses. nii et see on alles algus. aga äärmiselt oluline on see, et esimene samm on astutud PIF direktiivi jõustumisega, nii et ma arvan, et me tegime väga õige, võtsime õige sammu seda võimaldades. ja me peame ka silmas hoidma nõukogu, sellepärast ärge unustagem, et artikkel kakskümmend kuus tegelikult ei käsitle äh, seda, et meie koda oleks ka kaasotsustajate äh, seas, nii et siin keskendutakse ainult nõukogule, aga alus on pandud ja me peame omalt poolt survestama äh, seda protsessi, nii et me saaksime peatses tulevikus EPO pädevusi laiendada ja rakendusala laiendada, äh, mis on ära toodud siis vähemalt täpsemalt artiklis kaheksakümmend kolm ja see puudutab siis tõsiseid piiriüleseid kuritegusid. aga see on siis teine samm, äh, mis tuleb astuda hilisemas töö käigus. nüüd äh, arvestades sellega, et meie Euroopa Prokuratuuri otsustes ei osale, siis sellegipoolest me peame ka silmas hoidma EPPO pädevuste äh, laiendamise küsimust. aitäh, härra Tüpriplan. Ah, euh, aitäh esinen äh, härra Louis Michel'i nimel, kes on variraportöör meie fraktsioonis ja paraku ei saa täna siin olla. nii et äh, loen siis ette, mida tal on öelda. kõigepealt tahaksin tänada meie raportööri, tahaksin tänada ka variraportööre, sellepärast et koostöö on olnud äh, äärmiselt kvaliteetne ma toetan Euroopa prokuratuuri löömist, sellest pole kahtlustki ja parlament, parlamendi soove on paljuski arvesse võetud iseäranis, mis puudutab äh, käibemaksupettuse võtmist äh, Euroopa prokuratuuri pädevusvaldkonda. aga mul on äärmiselt kahju, et pärast nelja aastat läbirääkimisi ei ole saavutatud veel vajalikku äh, ühtsust nõukogus. Euroopa Liidu finantshuvide kaitse eeldab Euroopa Liidu ja kõikide liikmesriikide jagatud vastutust ja ma ei saa aru, et Euroopa Liidu äh, eelarve ja maksumaksja raha äh, on äh, erineval määral kaetud äh, erinevates Euroopa Liidu osades. ja mõningates liikmesriikides, Poolas, Ungaris, kus saadakse kõige rohkem Euroopa Liidu vahendite, vahenditest raha, on otsustatud mitte teistega koostööd teha ma olen, äh, ma loodan, et äh, tõhustatud koostööga liitub võimalikult palju liikmesriike ning loodetavasti enne seda, kui Euroopa prokuratuur asustatakse, äh, pärast seda, kui määrus on jõustunud. ja nende riikide jaoks, kes on otsustanud tugevdatud koostööst välja jääda, loodan, et nad teevad Eurojustiga konstruktiivset koostööd, et aidata kaasa uurimiste Euroopa Liidu lihtsalt toime pandud pettumuste uurimisele positiivselt kaasa. ja lisan ka ühe personaalse kommu-, kommentaari. me hakkame rääkima mitmeaastasest finantsraamistikust ja ma arvan, et selles kontekstis peaksime mõtlema, äh, kas ei tohiks, kas ei peaks kaaruma, kaaluma sellist klauslit, et äh, struktuurifondidest saab äh, ka rahasid ainult siis, kui toetatakse ka kontrolliasutusi. aitäh! aitäh! ja nüüd härra Patten. suur tänu, Claude. ma sooviksin tegelikult esitada ühe küsimuse varjeraportööridele, sellepärast et te mainisite, et kakskümmend riiki osalevad äh, Ja siis siis äh, äh, Poola, Ungari, Hollandi ja Ühendkuningriik ei, ei osale, aga võib-olla Euroopa prokuratuur tuleb enne, kui Brexit teoks saab, aga see selleks. nüüd prokuratuur saab kasutada ka teisi äh, õiguslikke vahendus, vahendeid, uurimismäärust või vahistamismäärust, et kas äh, prokuratuur äh, saab ka siis kõrvale hiilida sellest faktist, et mõningad riigid ei osale, ei ole selles jurisdiktsioonis nii et kas nad saavad kasutada neid ähm, Euroopa Liidu tasandi vahendeid ka nendes ähm, riikides, ähm, mis tegelikult Euroopa prokuratuuris ei osale? et äh, komisjon kindlasti räägib mõningatest punktidest ja härra Albrecht, palun, suur tänu! meie fraktsioon äh, toetab äh, vägagi seda, et me oleme jõudnud kokkuleppele Euroopa prokuratuuri osas ja me leiame, et see on väga oluline samm edasi Euroopa lõimumise jaoks, mida on nendel aegadel ähm, väga vaja, e, eriti kui tegu on õigusasutuste koostööga ja loomulikult äh, siin tuleb lähtuda kõige kõrgematest standarditest ja menetlustagatiste äh, ja muu osas ja seetõttu ma arvan, et äärmiselt oluline siin osas on edasi minna ka eda, äh, ühtlustatud standarditega äh, karistusõiguse osas äh, ja õigusasutuste tegevuse osas. nii et see on natukene aeglustanud viimasel ajal ja ma arvan, et nüüd peale seda, kui meil õnnestus see samm edasi astuda, minna tagasi ka selle teekaardi juurde, mis puudutas siis kõrgete standardite loomist õiguskaitse valdkonnas, näiteks ähm, ähm kohtuprotsessi eelne äh, kinnipidamine ja ka härra Juncker oma kõnes rääkis äh, samuti Euroopa prokuratuuri ähm, peatsest äh, teostamisest, äh, sellepärast et raske kuritegevuse vastane võitlus, eriti terrorismi vastane võitlus, jaoks ähm, on oluline, et meil oleks selline ühine õiguskaitseasutus, mis ähm, liidab, koondab erinevad asutused. ja äärmiselt tähtis on ka, ka teised liikmesriigid kaasata niipea kui võimalik nii et Ühendkuningriik ei peaks, ei ole vaja veenda, et nad peaksid ka kaasa lööma, aga ma arvan, et ülejäänud liikmesriikide jaoks oleks ikkagi võtmetähtsusega, et äh, nad äh, need, ka nendes teemades edusamme saavutaksid nii peale kui võimalik ja me peaksime ka ähm, seda väga selgelt nõudma, kui me hakkame seda viimast teemat, äh, dokumenti hääletama. suur tänu! nüüd äh, ma annan kolleegile ka hiljem nüüd kohe sõna, aga äh, kolleeg Tšinitši kõigepealt, palun. suur tänu, suur tänu, härra esimees, et äh, saan veel kord sõna. nüüd räägin oma nimel, ütleb proua Tšinitši. ma sooviksin tänada kõiki, kes selle teemaga tegelesid, raportööre, variraportööre, tegu on väga olulise teemaga ja ma juba, olen juba mitmel korral siin öelnud, et EPPO loomine on üks olulisemaid edusamme Euroopa Liidu karistusõiguse valdkonnas. sest et eh, siin on tegu Euroopa tasandi koordineerimismehhanismiga ja siin on tegu ka äh, finantshuvide kaitsega, siin on antud äh, ka vahetuks tegutsemiseks võimalus. ma olen täiesti veendunud, et tegu on väga hea kompromissiga, mis me oleme saavutanud äh, ja me oleme jõudnud äh, väga hea kokkuleppeni ka selles osas, mis puudutab käibemaksupettusi ja mis puudutab pädevusi ja Hispaania kolleeg siin äsja äh, rääkis ka PIF direktiivis, mille väljatöötamisel ta ka kaasa lõi, nii et äh, see on oluline ka Euroopa prokuratuuri jaoks. meil on siin selged menetluste tagatised toodud, selged standardid ära toodud. üks küsimus on veel kahjuks lahendamata nimelt, et äh, seda asutust hakatakse looma tõhustatud koostöö raames ja et mitte kõik liikmesriigid kaasa ei löö. aga ma leian, et tegu on väga olulise, väga hea tulemusega ja eelkõnelejad juba ütlesid, et mitte ainult tõhustatud koostöö karistusõiguse valdkonnas Euroopa liikmesriigid äh, eri asutuste vahel ei ole oluline, kui me tegeleme kuritegevuse vastase võitlusega, piiriülese kuritegevuse vastase võitluse, vaid aluslepingute ähm, rakendamine ka näeb ette, et pädevusi laiendataks ka teistele äh, kuritegevuse liikidele. me teame, et finantskuritegevus äh, on selline, millega tegelevad ähm, suured ähm, organiseeritud kuritegelikud rühmitused ning äh, kuritegelikud rühmitused äh, tegutsevad Euroopa Liidu äh, piires ja seetõttu oleks väga hea minu meelest, kui ähm, määrus sellega saaks tulevikus ka arvestada ja tulevikus ma loodan, et ähm, ka Euroopa prokuratuuri pädevust parendatakse tulevikus, nii et ka koostöö liikmesriikide äh, vahel ähm, paraneb, arvestades ikkagi selle suure äh, piiriülese kuritegevuse tähtsusega. aitäh ja proua Makove lühidalt. jah, ma sooviksin vastata kolleegidele. niisiis, mis puudutab äh, Jukipi märkust, piiriülene äh, kuritegevus, kuri, piiriülesed pettused, kuriteod, mis on suunatud Euroopa Liidu finantshuvide vastu, siis nendega tuleb tegeleda ka Euroopa Liidu tasandil, vastasel korral ähm, on kurjategijad meil sammukõnes ja, ja need äh, õiguslikud vahendid, mis praegu meil juba olemas on, kõikide kuritegevuse liikide jaoks, äh, need ei ole olnud tõhusad piiriülese piiriüleste mm, finantspettuste puhul, me juba kuulsime, et finantspettuste maht on viissada miljonit eurot ja seetõttu meil on vaja uut mm, vahendit ja seetõttu Euroopa prokuratuur, mm, kes tegutseb vahetult, jõuab palju kiiremini Ähm, tulemusteni, kui koostöö äh, raames suudetakse saavutada ja see tähendab seda, et äh, varastatud rahad jõuavad kiiremini tagasi. aitäh, härra Puunivel! aitäh, ma sooviksin teha ühe märkuse poola keeles. Poola valitsus mõned äh, aastat tagasi toetas seda ettepanekut ja mingit konstitutsioonilist põhjendust ei olnud Poolal selleks, et see tagasi lükata. ja ma loodan, et Poola ikkagi otsustab ähm, kunagi hakata tegema koostööd teiste liikmesriikide, sellepärast et see projekti tagasilükkamine praegusel hetkel on väga poliitilist laadi otsus. aitäh! aitäh härra Poonisele lühikese märkuse eest ja arvestades sellega, kui oluline see teema on, siis ähm, selle paari minuti jooksul, mis meil veel aega on jäänud, ma sooviksin teada, kas komisjon ka soovib sõna võtta, Piitus Sotka, palun, aga väga lühidalt, palun. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt. kõigepealt me oleme väga tänulikud äh, kõikidele siin ruumis raportööridele, variraportööridele, nende väga headele abilistele kogu selle abi eest, mida te olete osutanud äh, meile aastate jooksul selleks, et minna edasi EPPO ettepanekuga ja et olete nüüd jõudnud ka selle kokkuleppega täiskogu faasi, nii et see on äärmiselt oluline samm Euroopa Liidu ajaloo jaoks ja eelkõige just ka Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ajaloos ja Euroopa Liidu eelarve kaitse ajaloos. ning see on oluline samm ka selleks, et luua tõeline Euroopa Liit, mis rajaneb vabadusel, turvalisusel ja nii edasi. nüüd, mis puudutab äh, mitteosalevaid riike, et, et nad on justkui niikuinii kaasatud koostöösse, isegi kui nad välja jäävad, siis selge on see, et leping näeb ette kõikehõlmavat kohustust liidule ja liikmesriikidele äh, kaitsta Euroopa Liidu finantshuvisid tõhusalt, ükskõik, kas nad osalevad EPPO-s või mitte, nii et see on nagu selline üldine ähm, kohustus ja samuti on olemas ka koostöökohustused Euroopa Liidule, liikmesriikidele ja nende organitele, institutsioonidele ja sellest tulenevalt siis Ühendkuningriik ja teised liikmesriigid, kes ei osale EPPO-s, peavad ikkagi koostööd tegema ähm, Euroopa prokuratuuriga ja seda saab siis teha kas vastastikuse tunnustamise mehhanismi alusel, see tähendab, et äh, et tunnustatakse üksteist kui pädevat äh, asu-, õigusasutust ja seda saab korraldada ka erinevate äh, lepingute alusel, mis on ka ära toodud määruses endas, nii et meie leiame, et keegi tegelikult äh, kõrvale ei jää sellepärast, et leping ju ei ütle, et kui te jääte sellest projektist välja, et siis ei peaks finantshuvisid kaitsma, ei, see kohustus jääb. ja see tähendab, et äh, mitteosalevad riigid peavad äh, siis äh, ikkagi uurimiste, ühiste uurimismeeskondade kaudu koostööd tegema, aga igal juhul kindlasti Euroopa prokuratuuri ja mitteosalevate riikide vahel äh, on samuti koostöövõimalused olemas ja ma, ja ma loodan, et me kõik näeme peatselt selle projekti lisandväärtust mitte ainult Euroopa prokuratuuris, vaid ka väljaspoolt. ja nüüd, mis puudutab Euroopa prokuratuuri pädevuste laiendamist, siis ma arvan, et praegu me peame keskenduma eelkõige Euroopa Liidu eelarve kaitsme, kaitsmisele, see on meie põhieesmärk. ja mis puudutab siis äh, tulevasi eesmärke jah, me võime nendest juhinduda, aga kõige olulisemaks prioriteediks praegu on see, et EPPO hakkaks äh, praktikas tegutsema ja, ja meil on tegelikult väga vähe aega veel jäänud. suur tänu ja ja suur tänu variraportööritele, raportööritele ja suur tänu kolleegidele, kes on huvi tundnud äh, selle töö vastu, teie tööd tunnustatakse väga, neljapäeval toimub hääletamine, muudatusettepanekute esitamine on kolmapäeval ja järgmine nädal on hääletamine täiskogus. niisiis, suur tänu selle arutelu eest ja selle eest, et tundsite huvi selle väga olulise teema vastu. So we come now to points uh.... Lähme nüüd edasi punkte kuus, seitse ja kaheksa ja need on kõik siis äh, vastamata kirjalikult vastatavad küsimused, mis on esitatud Euroopa Parlamendi kodukorra artiklist kolmkümmend lõike neli alusel ja tegemist on küsimustega, mis on siis kirjalikult vastatav äh, komisjonile ja need esitati ja äh, tähtajast ei ole kinni peetud. nii et koordineetrite loal me oleme nüüd lisanud tänasesse päevakorda ja ma annan siis sõna kirjaliku küsimuse esitajale ja siis äh, palun komisjonil anda oma vastus. ja me peame seda tegema küllaltki tempokalt, nii et kui ma võiksin paluda Sofi Indevelt, härra Dubrei, härra Poliisi, et te kasutaksite kaks minutit igaühe kohta ja sellest ehk äh, piisaks nii et Softi, Sofi Intefeld kõigepealt kirjaliku küsimuse osas, mille te esitasite. suur tänu. ma ei hakka küsimust kordama, sest te võite seda kõik lugeda, aga enne nädalavahetust me saime vastuse komisjonilt ja minu üllatuseks seal on öeldud, et komisjonil on mureküsimusi, mis on seotud äh, nõuetele vastavusega ja seaduses kinnipidamisega, hoolimata sellest, et NHS-i Äh, puhul me ei leia, et see on tegemist laiapõhjalise haiguskindlustusega, aga komisjon hindab alles mõju selle rikkumise osas ning mis puudutab võimalikku äh, sõbralikku lahendust, siis Ühendkuningriik võib muuta oma reegleid selleks, et vastata komisjoni nõudmisele. mida see siis tähendab? komisjon ütleb, et viis aastat pärast seda, kui me oleme pannud paika selle, et nõue äh, mis puudutab täiendavat kindlustust nende inimeste jaoks, kellel tööd ei ole, ei ole vastavuses Euroopa Liidu seadusandluse õigusega ja siis me jällegi järeldame, et jah, tõepoolest see ei vasta äh, seadusele ja palume siis Ühendkuningriigi valitsusel mõtelda natukene selle üle, kas nad tahaksid seda olukorda parandada. nii et põhimõtteliselt Euroopa Liidu õigus on siis äh, jäetud liikmesriigi enda otsustada, kas nüüd hakatakse seda rakendama või mitte, nii et see on täiesti absurdne. nii et siin on nii palju inimesi Ühendkuningriigis praegusel hetkel juba, kes äh, on väga suures mures, sest nad ei tea, äh, milli-, mida tulevik toob ja nad ei tea, kuhu nad jõuavad. ma tean, et äh, tuleb kirju, kus öeldakse, et inimesed peaksid riigist lahkuma paari nädalaga ja ma tean seda, et üha rohkem on inimesi, kes äh, ei leia enam töökohta, sellepärast et tööandjad ütlevad, et jah, et vot meile öeldakse, et ära, ärge võtke tööle Euroopa Liidu kodanikke, sest nad peavad niikuinii ära minema nii et inimesed elavad äh, siin äh, ärevuses, mis vastus see nüüd on Euroopa Komisjonilt ja kui komisjon endiselt leiab, et see nõue, mis puudutab täiendavat äh, tervisekindlustust, ei ole vastas Euroopa Liidu õigusega, siis tuleb hakata rikkumismenetlusega peale ja viia see lõpuni ja seda tuleb kõike teha suhteliselt kiireloomuliselt. suur tänu, Sofia, ja ma oleks pidanud mainima et see puudutab vaba liikumise direktiive, direktiivi ja on ka teisi, kes on huvitatud sellest küsimus, kaasa arvatud ka proua Vikström, mis on päevakorras kirjas ja ootan nüüd siis komisjonilt vastust. Uh, suur tänu siis nagu äh, öeldi, äh, nagu proua Endefelt ütles, et kaheksateistkümnendal septembril saadi vastus äh, parlamenti, ma sain aru, et see on teieni jõudnud, jõudnud ka võib-olla selle protsessi kohta paar sõna, et vastavuses aluslepinguga parlamendi küsimused, millele äh, vastab, vastab komisjon, seda vastab kolleegium, mitte volinik ja iga ühe vastuse puhul meil on vaja laialdas konsultatsiooni ja sellega äh, osas jõuab äh, kokkulepe kolleegium selleks, et see oleks vastavuses äh, meie tegevusega ja president Juncker on palunud kolleegiumi liikmetel pöörata väga suurt tähelepanu kirjalike küsimuste vastustele, kui need on esitatud Euroopa Parlamendi liige, selleks, et me arutaksime vastuseid äh, liikmete hulgas, et meil oleks tegemist tasakaalustatud vastusega, et meil poliitilised äh, küsimused saaksid poliitilise vastuse. ja mis puudutab seda sisu, siis proua äh, Indefeld juba viitas sellele vastusele äh, ja üks element, mis siin kirjas on, on see, et tegemist on siis äh, kohtupretsedendiga, et vastus on selline vastavuses, vastavalt värskele äh, pretsedendiõigusele ja mis puudutab Euroopa Liidu kodanikke, nende ligipääsu sotsiaalhüvedele, äh, võttes arvesse hiljutisi arenguid, siis komisjonil endiselt küsimusi vastavuses osas Euroopa Liidu õigusega, sest Ühendkuningriigi NHS haiguskindlustuse süsteem ei ole laiapõhjaline äh, kindlustussüsteem, mis kaasaks äh, tööga mitte hõivatud Euroopa Liidu kodu, kodanikke, mis puudutab artiklit seitse üks B vaba liikumise direktiivis, kui komisjon endiselt hindab selle konkreetse rikkumise mõju. mis, mis puudutab äh, võimalikku sõbralikku lahendust, siis on Ühendkuningriigil võimalus muuta oma reegleid selleks, et vastata komisjoni äh, vastavale kirjale. suur tänu! Okay, I mean, yeah, I, I'm both ja äh, mõlemad kolleegid tahaks sõna võtta ja mina tahaksin ka sõna võtta, aga, aga me peame tegutsema kiirelt, sest meil on ka ähm, härra Dubre ja, ja äh, teised, need Sofi, siis äh, Cecilia Wikström. ja tõepoolest äh,, lugesite lihtsalt ette, mis mul paberil kirjas on, aga see ei ole ju vastus kas siis Ühendkuningriigi süsteem vastab Euroopa Liidu õigusele, vastus on jah või ei. nii et pidades meeles ka seda, et inimesed jälgivad seda kõike praegu, kes vaatavad meid, kes ei tunne niivõrd hästi Euroopa Liidu žargooni, nad ei ole harjunud ridade vahelt lugema ja nad tahavad teada, mis olukord on ja tahavad teada, kas sellest on mul abi, et ma saaksin oma olukordas tunda ennast turvaliselt, jah või ei, kas mind visatakse riigist välja pärast seda, kui ma olen seal aastakümneid elanud, jah või ei. nii et seda nad tahavadki teada. nii et kas te siis ütlete, et vastus on jah või ei, seda ma tahaksin komisjonilt teada. nii et kas see nõue, mis puudutab vaba liikumise direktiivi, kas see on vastavuses nüüd Euroopa Liidu õigusega, kui vastus on ei ja mul on tunne, et see on, vastus on ei, kui ma seda teksti loen, siis mida siis komisjon siis sellega ette võtab, kas te võiksite nüüd palun selle väga selgelt välja öelda normaalsete inimeste jaoks, inimeste jaoks, keda me esindame ja keda teie peaksite esindama, samuti nagu Euroopa Parlamentki, inimesed, kes usaldavad teid ja tegemist on Euroopa Liidu kodanikega ja nemad loodavad Euroopa Komisjoni peale ja neid absoluutselt ei ei huvita isegi äh, kõik need menetlused. ja nad tahaksid lihtsalt teada, kas jah või ei. You answer in plain language, please watch language um,. Celia, please uh,. Celia, palun, palun. suur tänu ma püüan samuti äh, kasutada viisakat keelt, kuid ma peaksin ütlema, et ma olen sama nördinud kui minu kolleeg ja mina olen petitsioonide komisjoni juhataja ja see valmistab väga suurt muret normaalsetele tavalistele kodanikele erinevatest ähm, Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes elavad Ühendkuningriigis ja nad on seal elanud juba aastakümneid, üks nendest, üks naisterahvas, kes on abielus olnud seal rohkem kui kolmkümmend viis aastat, ta on elanud seal, maksnud oma makse seal ta on oma lapsed seal üles kasvatanud, teinud, teinud seal heategevustööd ja tema äh, juhuslikult esitas taotluse kodakondsuse saamiseks enne referendumit. ja mis vastus oli? ta sai kirja äh, ametivõimudelt, ütles, teil on kuus nädalat aega, et riigist lahkuda. mis, mis sorti vastus see siis on? jaa, nagu Sophia de Felt on väga õigelt, õigesti just öelnud, et kui tegemist on sellise olukorraga, siis ei ole absoluutselt vastuses Euroopa Liidu õigusega ja äh, nende õigustega, millel on igal Euroopa Liidu kodanikul õigus. nii et tulles tagasi teie vastuse juurde ja mõistan, et te väga oskuslikult kirjutasite niivõrd diplomaatilise vastuse, et väga kenasti ja viisakalt panite äh,, andsite oma vastuse ja kui tegelikult vastus on seotud ühe sõnaga. kas see on vastavuses Euroopa Liidu õigusega, vastus on jah või ei. ja palun kuulake äh, meie ootame endiselt teie vastust, suur tänu. okei okay,, uh, obviously death is sufficient. nii et piisavalt on teile survet avaldatud, aga ma vabandan ähm, äh, härra äh, Dubre ja teiste ees, me pöördume ka teie küsimuste juurde äh, päris kiiresti, kuid ma arvan, minu kolleegid on juba äh, selle välja öelnud ja mina püüan äh, siin ka äh, omalt poolt kommenteerida, ma tahaksin komisjonile öelda veel seda, et parlamenti on kritiseeritud ja ma arvan, et äh, komisjoni esimeeste konverents on minuga kindlasti nõus, äh, et me ei, sellega, kui ma ütlen, et äh, et öeldakse, et parlamenti küsimust ei ole piisavalt hea kvaliteediga komisjonile ja see küsimus on ju väga hea küsimus, aga samas ei, sellele ei saanud ma õigeaegset vastust nii et mina peaksin paluma, et te nüüd äh, vaataksite, mis on nüüd head küsimused ja siis pööraksite endale piisavalt tähelepanu, sest see kindlalt ju on üks nendest. seda kõigepealt äh, vaadates menetluslikult, sest vastasel juhul me siin ei ole, kui me ei oleks siis ähm, tähtajas kinni pidanud ja teine sisuliselt, kui te mõistate, kui oluline see on ja ma usun, komisjon mõistab seda, muuseas komisjon äh, ei ole ju meie vaenlane, sest väga palju head tööd on siin ära tehtud, aga siis te peaksite mõistma ka seda, et see vastus peab olema formuleeritud sellisel viisil, et see ei tohiks olla selline ähm, äh, vastust vältiv ja minu kolleegid on juba öelnud, et see tegemist on ikkagi väga olulise teemaga nende inimeste jaoks, keda see äh, mõjutab, tahtsin seda lihtsalt öelda nagu ma juba ütlesin, komisjon töökutseb kolleegiumist ja mina ei esinda kolleegiumi sellisel viisil, et ma saaksin teile öelda jah või ei, sest see oleks kolleegiumi otsus, mida langetakse, kuid vastates sellele küsimusele, mis puudutab ajakava, siis tegemist on väga äh, keerulise teemaga ja viidates nüüd äh, äh pretsedendiõigusele, ma ei tea, kas te olete teadlikud, sellest on mitmed kohtuasju, mis on antud juhul olulised ja Garcia Nieto Alimanovic tänu komisjon versus UK, kus komisjon kaotas ja olulised kohtuasjad, millel on äh, mõju sellele kõigile ja ja siis äh, nagu vastates teie kolmandale küsimusele, siis meil on mureküsimusi. nii et äh, need on kõik need vastuse elemendid olemas, me peame tegelikult hindama tegelikku mõju antud juhul. To me ei taha nüüd äh, isiklikult teile survet avaldada, mõistate, mõista seda, et tegemist on äh, kolleegiumiga ja poliitilise otsusega, nii et äh, siis me anname teada volinik Jurovale sellest, et me ei ole sellega rahul ja me ei ole sisulise küljega rahul. nii et see on ikkagi kolleegiumi otsus, ma saan sellest aru. ja Sofi, kas teil on midagi täiendavalt öelda? kümme sekundit, ma mõistan, mida te ütlesite, et te saate ainult anda meile selle sõnumi edasi, mida teile on kolleegium öelnud ja ma ütlesin, et paluks siis, äh, äh, et äh, volinik võiks tulla siia, volinik Jurova siis, ütleb esimees, et kes ühineks ja tuleks siia meie ette nii kiiresti kui võimalik, annaks meile poliitilise vastuse, sellepärast inimesed, kes elavad Ühendkuningriigis, nagu Cecilia Wikström on juba öelnud, on ära teinud ka kiire vastuse oma peas ma juba palusin telepaatilisel teel proua Jurova meie juurde tulla. nii et tõepoolest on siin küsimus ka, mis puudutab vastutuskohustust, kuid tõepoolest ja ma arvan, et proua Vikström on nõus, et meile öeldakse, et äh, meil esitame äh, mõttetuid küsimusi ja et me esitame halbu küsimusi ja meie äh, üle naerdakse seetõttu, aga ma räägingi, et selles ongi asi, et kui me esitame väga tõsise küsimuse, mis puudutab äh, meie valimisringkondi, me tahaks õigel ajal ju vastuse mm, saada kätte. ja äh, härra Debre, teil on nüüd äh, sõna äh, küsimuse esitamiseks, mis, mis puudutab võrguaadeste operaatorite tasandil teisendamise kasutamise kohta, palun. tänu, esimees. üha rohkem kasutatakse võrguaadresside operaatori tasandil teisendamist ja see on probleem, mis on seotud äh, politseiuuringutega. GCGN tehnoloogia lubab jaga, jagada ühte IP aadressi erinevate kasutajate vastu vahel ja seda samal ajahetkel. ja tehniliselt äh, on väga liht-, raske täita õigusega seatud kohustust, et me saaksime ka tarbijad IP aadressi taga alati tuvastada, sellepärast et selle tehnoloogia praeguse arengufaasis võib kasutada rohkem kui tuhat inimest äh, sama IP aadressi ja Belgia on juurdepääsu tagajärjadega sõlminud vabatahtliku kokkuleppe et äh, IP aadresside kasutajate arvu piiratakse ja et äh, CGN tehnoloogia kasutamist piiratakse ning äh, tagatakse juurdepääs interneti aadressi protokollide uuele tehno-, tehnoloogiale, mis lubab piiramatut arvu IP aadresside kasutamist. ja me peame võtma oma õigusloomelise sammu ning CGN-i probleemi peaks äh, Euroopa Liidu internetifoorumi äh, käsitletama, eks, kas, kas pole nii? So again, not answered on time, the general point. suur tänu ja meil on äh, võib-olla liiga palju küsimusi, aga jällegi küsim-, komisjon seletab menetluslikku külge ja pigem kui sisu lugupeetud esimees, aitäh! viitaksin juba õigusasjade peadirektoraadi kolleegi sõnavõtule, kes juhtis tähelepanu sellele, et kuna tegemist on kolledži protsessiga, võib see vastus võtta äh, kaua aega, vastus anti seitsmeteistkümnendal septembril ning äh, oleme probleemist täielikult teadlikud, äh, õigusega juhite sellele tähelepanu ning see probleem on suureks väljakutseks õige-, õiguskaitseasutustele Euroopas ja ka mujal. Belgia näide on väga paljulubav algatus, Belgia näide on aga riiklikul tasandil vastu võetud lahendus ja IP-aadresside puhul, mida kasutatakse väljaspool Belgiat, ei ole seda lahendust. komisjon on teinud järgmist, me oleme rääkinud piirkondlikest internetiregistritest, kus hallatatakse IP4 ja IP6 aadresse ja püüame selle foorumi kaudu äh, selle tee kaudu lahendust leida, meie arvates on see kõige paljulubavam ja vahepeal äh, püüame kutsuda üles IP6 äh, vastavusuuringuid edendada ning äh, kutsuda üles liikmesriike võtma eeskujuks Belgia näidet ning sõlmima samuti interneti juurdepääsupakkujatega vabatahtlikke lepinguid. suur tänu! Cheval, kas sa sooviksid ka kommenteerida veel? teen lühidalt. kõigepealt tahaksin tõstatada teema, et äh, jah, ähm, Belgia on siin pioneeriks, äh, olen uhke selle üle ja äh, härra Avramopoulos saatis mulle vastuse, komisjon on teadlik Äh, sellest probleemist, on teadlik siis ühesõnaga. komisjon toetab äh, tehtud pingutusi äh, selle teema teadlikustamise valdkonnas ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta mais esitatud küsimusega seoses võib öelda, et Europol on oma arvamuse esitanud ja teadlikkus ei ole ju tegelikult mingi poliitiline samm. kas tõesti peaks see olema või komisjon, kas komisjonil on pädevus sekkuda ja kui ei on, siis miks komisjon ei sekku? ma mõtlen kohe lausa õiguslikke samme siin sekkumise all. Oh, you've asked another question ah.. esitasid täiendav küsimus, jah? kas komisjoni kolleeg soovib vastata? saite küsimusest aru, äh, tahate kiiresti vastata, siis tõmbame joone alla sellele teemale. suur tänu! pidades silmas, et probleem on ülemaailmne, siis äh, lahenduse leidmine nendel foorumitel, mida, millele ma tähelepanu juhtisin, need viis äh, piirkondlikku internetiregistrit erinevatel mandritel, tundub olevat kõige paljulubavam tee selleks, et probleemile lahendust leida, kuivõrd probleem ei ole mitte ainult Euroopa probleem, vaid ülemaailmne probleem. ja äh, täiendavad äh, lahendused ei ole minu peadirektoraadi pädevuses, nii et rohkem ma kommenteerida seda teemat paraku ei saa. jah, peame siis selle aruteluga ühele poole jõudma ja ja siis järgmine küsimus, mis äh, härra Poljeselt ja mis puudutab äh, meetmete laiendamist varjupaigataotlejate ümberpaigutamiseks. suur tänu, kaheteistkümnendal septembril äh, sain ma kirjaliku vastuse tegelikult äh, komisjonilt selle teema kohta, selle väga tähtsa teema kohta ja seetõttu ma arvan, et me peaksime sellest ka praegu rääkima. Elisabetta Gardini ja Stefan Maulo äh, on samuti osanud selles töös, mida me oleme teinud, me töötasime resolutsiooni kallal, mida parlament suure häälteenamusega varem sel aastal juba toetas ning ma arvan, et on oluline juhtida tähelepanu sellele, et meil on, et me oleme teadlikud, et kuni selle aasta septembrini on sada kuuskümmend tuhat sisserändajad olnud mõeldud, suunatud ümberpaigutamisse ja tegelikult ainult üheksa tuhat on ümber suunatud päriselt Itaaliast ja üle kahekümne tuhande, vaevalt üle kahekümne tuhande Kreekast. nii et äh, eesmärgist sada kuuskümmend tuhat on täidetud kakskümmend protsenti, kas komisjon plaanib ümberpaigutamise kava pikendada. kuivõrd komisjon on öelnud, et ta seda tõenäoliselt ei plaanita, siis kas, äh, millised on plaanid, kas kavatsetakse seda määrust äh, pikendada? loomulikult äh, tegevust tuleb kiirendada ja Dublin kolm vajab ümberkujundamist aga praegusel hetkel on oluline, et komisjon ka pikendaks praegustes oludes ümberpaigutamise kava. kaheksateist protsenti seatud eesmärgist ei ole piisav tulemus ning suur tänu kõikidele nendele liikmesriikidele, kes on siiski oma abikäe osutanud ja tahaksin küsida komisjonilt, kas on, kas nad saaksid midagi ette võtta siis? Please komisjon, palun. suur tänu. mis puudutab menetluslikku külge, siis ma vabandan jällegi, et äh, vastus äh, jõudis nii hilja, kaheteistkümnendal äh, septembril ning kordan üle seda, mida kolleegid tegelikult ütlesid, mis, vabanduseks, aga mis puudutab sisu, siis ümberpaigutamise osas me tahaksime kõiki neid ümber paigutada, kes vastavad vajalikele tingimustele ning nagu austatud parlamendiliige ütles, Äh, lõpptähtaeg on tulemas, see on homme, homme peame vaatama, kui palju inimesi on jäänud veel Itaaliasse ja Kreekasse, äh, kes vastavad ümberpaigutamise tingimustele. pärast kahekümne kuuendat septembrit võime jätkata äh, ümberpaigutamist, nagu oleme varem öelnud ümberpaigutamise ja ümberasustamise raportis ja kõikides oma aruannetes, mida oleme esitanud Euroopa Parlamendile, oleme öelnud kogu aeg, et need, kes on tulnud enne kahekümne kuuendat septembrit, on äh, ümberpaigutatavad äh, selle süsteemi järgi ka veel pärast seda kuupäeva äh, ümberpaigutamine peaks leidma aset kas enne kuuekümne, kahekümne kuuendat septembrit sel kuupäeval või mõistliku ajavahemiku jooksul pärast seda. me peaksime leidma mingisuguse mõistliku lahenduse ad hoc ka ajutised lahendused, ülepeakaela tehtud lahendused äh, ei ole teretulnud, me tahaksime olla valmis kriisiolukordadeks, aga tahame süsteemi, mis toimiks ka tava, tavalisel ajal. Äh, komisjon teab, et äh, parlament soovib nõukogu otsust pikendada, aga meie jaoks on kõige olulisem see, et ümberpaigutamise tingimustele vastavate sisserändajad siiski ümber paigutatakse ja pärast seda äh, ja nõukogude otsuse pikendamise küsimuses äh, viitaksin äh, meie vastusele ning teatisele, mis võetakse vastu kolmapäeval, kahekümne seitsmendal septembril ja mis puudutab Euroopa rände tegevuskava lugupeetud kolleegid, me peame päevakorraga edasi minema, sellepärast et hääletamine koputab uksele ja suur tänu kõikidele kolleegidele, suur tänu tähelepanu, kannatlikkuse eest, suur tänu ka komisjoni esindajatele ning aitäh, et täidate oma aruandluskohustust, laiendame te oma kutset ka volinikule. hääletamine on plaanis kaheksateist kakskümmend viis, aga nüüd äh, päevakorrapunktid üheksa, kümme ja üksteist. peame langetama kiire otsuse, mis puudutab kolme äh, taotlust, äh, konsulteerimistaotlust, mille oleme saanud juuni ja juuli keskpaiga vahel ja see puudutab automatiseeritud andmevahetust. meie raportööriks on Maria Krapini, keda asendab täna proua Benova. siis äh, härra Stettina on siin ja üheks raportööriks olen mina ise ja libekoordinaatorid otsustasid, et me peaksime tegelema nende teemadega lihtsustatud menetluse artikli viiskümmend lõige üks äh, järgi ja mina olen Kreeka automatiseeritud andmevahetuse teema raportöör, mina tahaksin äh, ilma muudatusteta kiita heaks nõukogu ettepaneku ja ma tahaksin küsida, kuidas on teistel raportööride teemadega, kas nemad on selle ettepanekuga nõus või on nad eriarvamusel? kõigepealt saab sõna Monika Peenama, raport, raportöör Maria Grapini ja sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu Maria Grapini nimel tahaksin informeerida, et, et Euroopa Parlament äh, kiitis heaks äh, rakendamise äh, projekti automatiseeritud andmevahetuse kohta nõukogu on rakendanud oma erimenetlust selleks, et kontrollida et liikmesriigil on õigus äh, saada ning edastada sõidukite registreerimisandmeid. nõukogu asjakohane töörühm on selle teemaga tegelenud. seitsmeteistkümnendal juunil kaks tuhat seitseteist võttis nõukogu arvesse otsust kaks tuhat kaheksa viisteist äh, CAJ ja Tšehhi ja kinnitas, et Tšehhi Vabariik on äh, kahe tuhande kaheksa kuussada viiskümmend murd äh, CAJ otsuse tingimusi arvesse võtnud. ja proua härra Štetina, palun. sõrmejälgede andmeid käsitleb automatiseeritud andmevahetus Portugalis, palun härra Štetina aitäh, Portugal täidab kõiki seatud tingimusi, seetõttu teen ettepaneku nõukogu ettepanek vastu võtta. väga asjakohane, väga lühike, aitäh. There are no um, No vastuväiteid ei ole, suur tänu teile mõlemale, suur tänu, Monika, et asendasite proua Maria Grabinit, suur tänu, härra Stettina, ja kuna kellelgi vastuväiteid ei olnud, siis äh, anname me oma heakskiidu lihtsustatud menetluse järgi ja võiksin lugeda siin veel terve rea asju ette, aga äh, kui lubate, siis äh, jätan selle tegemata. sellega siis on selle päevakorra käsitlus lõppenud, suur tänu, proua Reinova, härra Štetina ja siis äh, on plaanis äh, hääletus. teeme väikese pausi ja alustame uuesti kell kaheksateist kakskümmend viis, kuus minutit pausi. Did I hear a moan from people? kas äh, keegi avaldas pettumust selle üle, tahate hääletada enne, kui kõik kolleegid on kohale jõudnud? röövides kolleegidelt võimaluse hääletada, ma ei suuda uskuda, et te sellised olete. ma võin praegu hääletada, aga mõned kolleegid ei ole veel kohale jõudnud, nemad arvavad, et hääletus on kaheksateist kakskümmend viis, nii et väike paus ja täpselt kaheksateist kakskümmend viis korraldame selle hääletuse ära. aitäh! elektroonilised hääletuskaardid pange vahepeal valmis Colleagues, we're just waiting for the raporteur. kolleegid, me ootame raportööri ja niipea, kui ta kohale jõuab, siis me hakkame hääletama. okay, colleagues, we proceed to the nüüd siis kolleegid asume hääletama, see on ähm, nõukogu otsus, mis käsitleb viisa infosüsteemiga seotud Schengeni aki teatavate sätete jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias. ja meie raportööriks on härra Dias de Meera. Augustin, kas soovite öelda paar sõna enne hääletama asumist? ei soovi. selge, siis asume kohe hääletama ja meil on elektrooniline hääletus ja kui Tomas Židovski paneb oma hääletuskaardi masinasse ja härra, ja kui härra Lopes Aguilar ka paneb oma kaardi sisse, siis on meil kõik tasakaalus ja hääletus on alanud. hääletus on veel avatud. ja Rahvapartei, teil on üks üle üks Rahvapartei liige, palun võtke oma kaart välja masinast ja nüüd on kõik korras ja hääletus on suletud. ja vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, kolm vastu, null erapooletut ja õnnitlused härra Dias de Merale. ja see ongi meie hääletuse lõpp, aitäh teile, härra kolleegid! Colleagues, uh, if you could lugupeetud kolleegid, kas te palun saaksite vaikselt lahkuda, et meil tuleb veel Europoli kohta, Markus?